varmt välkomna till... tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule. meid ootab ees põnev pärastlõuna. ja me tegeleme tänasel koosolekul kahe küsimusega. esimeses koosoleku osas arutame me kõrgetasemelise grupi tööd, nimelt seda, kuidas erinevates komisjonides tehakse soolise süvalaienemise alast tööd. kõigepealt äh, tahaksin ma, et me e, päevakorra heaks kiidaksime ja kinnitaksime ja kuna ei ole äh, vastuväiteid, siis me kinnitame selle teine päevakorrapunkt on juhendaja teadaanded ja sellega seoses teatan, et kuna meil on väga mitmeid teemasid, millega me peaksime jõudma tegeleda enne aasta lõppu, siis toimub meil Strasbourgis ka detsembri sessiooni ajal lisakoosolek. olge head ja pange see oma kalendrisse kirja ja nüüd lähme edasi kolmanda päevakorrapunktiga ja see puudutab arutelu soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelise eh, töörühmaga. mul on hea meel tervitada proua Kohmeriini, kes on parlamendi asespiiker ja lisaks sellele ka kõrgetasemelise töörühma esimees. loomulikult on meil väga hea meel, et ta osaleb meie tänasel koosolekul ja et ta juhib debatti, mis puudutab soolist süvalaienemist. kui me viimati rääkisime sellest märtsikuu koosolekul, siis avaldati soovi, et me kuuleksime rohkem sellest, millega tegeleb kõrgetasemeline töörühm ja millised tööülesanded on soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelisele töörühmal parlamendi sees. seega veel kord tere tulemast, proua Kohmeriin, meie koosolekule ja sellega annaksin ka teile sõna info edastamiseks, palun. Vielen herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr verehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen. daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid. nagu enamikel liikmetel, arvan ma, on samuti minul endal väga hea meel osaleda tänasel naiste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni koosolekul. mul on hea meel jätkata teemat, millest me juba rääkinud oleme ja kuna ma ise olen kõrgetasemelise töörühma liige, siis sellega seoses viimased kaksteist, viisteist kuud ehk töörühma tööperioodi vältel oleme me teinud mitmeid muutusi ja loodetavasti meie omavaheline koostöö tugevneb järgmiste kuude jooksul. aga nüüd mõni sõna sellest, milline on meie töörühma tegutsemise eesmärk ja kui oluline on meie jaoks koostöö teie komisjoniga. ma arvan, et enamikel meist on töö osas samad eesmärgid. võrdõiguslik kodanik ühiskond mõlemale soole ja ka erineva seksuaalse orientatsiooni eh, ka inimestele ning erinevat eh, usutunnistust kandvatele inimestele. Eh, nende struktuuridega, mis Europarlamendis olemas on, tuleb meil tööd teha ja on selge, et parlamendi töö tähendab ju poliitilisi eesmärke, erinevate valdkondade korraldamist, tasakaalustatud tegutsemist, võrdseid võimalusi tööturul ja erinevate rühmade kaasamist ühiskonna tegevusse. kõik need on sellised küsimused, mida me peame ka tegelikkuses ellu viima ja need on need tegevused, mida me peaksime tõeliselt hästi ellu viima ja kui me sellega hästi toime tuleme, siis õnnestub meil ka oma sõnumit hästi edasi viia. meil on seega olemas selline kõrgetasemeline töörühm ja see töörühm peaks stimuleerima seda, et asjad liiguksid õigussuunas. kuidas seda saavutada? meil on erinevaid instrumente, mida saame kasutada. esiteks on meil olemas tegevuskava. igal aastal koostatakse tegevuskava ja igal aastal kaasajastatakse ka eesmärke. lisaks sellele on olemas ka mitme aastane tegevuskava, mis on mõeldud perioodiks kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist, kus on paika pandud peamised tegevusliinid ja lisaks sellele siis iga-aastane tegevuskava. ja äh, nende siis äh, arutatakse läbi spetsiifilised küsimused, kõik komisjonid, kõik delegatsioonid äh, parlamendis peaks olema sellest puudutatud ja me toetame, komisjonidest ka toetatakse eh, kõrgetasemelised töörühma tööd. samuti peegeldub meie tegevus sekretariaadi tegevuses. Eh, muidugi on oluline, et eh, meie parlament tegutses ka sooliselt neutraalselt, samuti keelte seisukohalt neutraalsest äh, ja on teada, et keelte vahel on ähm, vahed ja võib-olla mõnedes keeltes ei ole probleemid eriti suured, nendes keeltes, kus ähm, ei äh, ole soolist äh, määratlust, aga paljudes keeltes on ja kui räägitakse näiteks väikestest lastest, siis tuleb teada, kas on tegemist äh, poiss- või tüdruklapsega äh, selles kontekstis võivad tekkida ähm, probleemid. samuti teeme me koostööd teiste institutsioonide, teiste äh, organisatsioonidega ja me mõistame, et äh, Euroopa parlamendis oleme me jõudnud selle töö ja tegevuse osas kõige kaugemale. teised vaatavad meie poole Eh, kui institutsiooni poole, kes tõepoolest on eh, jõudnud soolise võrdõiguslikkuse töö osas väga kaugele. ja nüüd siis eh, jaoks oluline ka jälgida, millised reformid toimuvad teiste Euroopa institutsioonide osas see kõrgetasemeline tööruum loodi kahe tuhande neljandal aastal ja see toimus äh, pärast äh, seda, kui anti välja äh, määrus soolise võrdõiguslikkuse osas ja tegevuskavades tuleb meil mõelda ka sellele, et me pidevalt jälgiksime nende küsimuste olukorda töörühmas olen mina olnud äh, esimeheks ja alati on selle kõrgetasemel töörühma esimeheks üks parlamendi äh, asespiiker. see peaks samuti väljendama seda, et parlament äh, on huvitatud nendest küsimusest. härra Puusek on ju parlamendi ähm, esimees, samuti on proua Eva-Britt Svensson komisjoni liige, temal on kahepoolne funktsioon, ühelt poolt esindab ähm, ta äh, siis ähm, ähm, nii äh, esimeste konverentsil seda töörühma ja ähm, ta saab ka asendada vajadusel meie täisliikmeid selles töös. meie töörühmas esineb, osaleb ka üks mees, härra Varevu. tema on kvestorite delegatsiooni eh, liige ja eh, samuti on eh, härra Schmidt ehm, olnud meie liige või õieti oli selle töörühma liige kuni ta Ungarisse tagasi pöördus. meil oli kaks meest rühmas, aga momendil kahjuks ei ole, nii et äh, oleks hea, kui me saaksime ühe mehe veel, see oli lühikene ülevaade sellest, mida meie teeme ja ma olen kindel, et me saame jätkata siit aruteluga, et teil on küsimusi ja ideid selles osas, mida töörühm edaspidi teha saaks. nagu ma ütlesin, me toetame siis soolist süvalaienemist, ka soolist eelarvestamist. Ehm, me oleme ka kokku pannud töörühma, kelle ehm, ülesandeks on tegeleda määrustes sooliselt neutraalse keelekasutusega. ja need juhised on meie jaoks äärmiselt olulised, loomulikult me jälgime sündmuste käiku ja koostöös teiste institutsioonidega toimuvad regulaarsed kohtumised nii komisjoni, Euroopa Investeerimispanga kui ka teiste institutsioonidega ja ma ise käin nende institutsioonide ja organisatsioonide juures äh, koosolekutel. meie tegevuskavas on paika pandud viis eesmärki. sooline võrdõiguslikkus, võrdsed võimalused ähm,, erivajadustega inimestele, et ähm, kaoks tõkked ja takistused nagu diskrimineerimine äh,, Eh, rohkem võimalusi ja eh, selle tagamine, et meil oleks avatud töömaastilise, eh, maastik, ehk see tähendab ka seda, et on olemas eesmärgid selles osas, kui palju naisi peaks olema tegevad teatud halduse tasemetel. see on äh, küllaltki keeruline, sest kui äh, on paika pandud äh, eesmärk, et teatud erivajadustega inimesed või teatud usutunnistusega inimesed peaksid olema esindatud, aga paraku nii, et alati meil ei ole seda informatsiooni Ehm, ka võimalik kätte saada, kui on tegemist näiteks väiksema puudega, ütleme inimestel on lihtsalt üks eh, sõrm puudu, siis seda ei ole ka tihtipeale eh, registreeritud. siis ehm, kõrgetasemelistes haldustasemetes ehm, on meil neli naist, neli peadirektorit mis on kolmkümmend kuus protsenti, viiekümne protsendini me veel jõudnud ei ole. aga me oleme jõudnud kaugemale kui meie eesmärk, mis oli kakskümmend viis protsenti ja see on vägagi positiivne, seepärast võime olla senisest ambitsioonikamad. ja direktorite osas ei ole me päris veel jõudnud ähm, eesmärgini. meil on üksuste juhtide osas praegusel hetkel kakskümmend kaks protsenti naisi. ja nemad on inimesed, kes on palgatud lähiaastateks tööle, nii et see on kindlasti selline moment, mida tuleb jälgida ja meie iga-aastases plaanides on samuti paika pandud eesmärgid proua Svensoni ähm, initsiatiivil me lisasime plaanidesse sõna kvoodid ja mitmetes äh, valdkondades ja mitmetel tasemetel haldusstruktuuris tuleks meil protseduuri kiirendada sest juhatuse tasandil eh, ja muudel tasanditel ei ole me veel jõudnud eh, vajaliku eesmärgini. Eh, ehk meil on kolmkümmend kuus erinevat meedet ja ettepanekut järgnevateks aastateks kirja pandud ja kuueteistkümnendal novembril kiidame me heaks tegevuskava aastaks kaks tuhat üksteist. ehk loodetavasti õnnestub sellega seoses teha ka tegevuskavasse väiksemaid korrektuure. ma arvan, et sellest ka piisab kirjelduseks meie töörühma tegevusest, kui teil on küsimusi, siis olge head. Stort tack för den här informationen suur tänu selle info eest. väga põnev oli kuulda, millega kõrgetasemeline töörühm tegeleb ja meil on naiste soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel hea meel tõdeda, et meie koostöö on sujunud äh, hästi ja et me saime nüüd väga põhjalikku infot teie tegevuse kohta. nagu proua Kohmeriin ütles, on see tegevuskava olemas aastateks kaks tuhat üheksa kuni kaks tuhat kolmteist, aga meie iga-aastane tegevuskava järgnevaks aastaks ehk nüüd aastaks kaks tuhat üksteist on nii-öelda elav dokument, mis võimaldab meil aktuaalseid küsimusi esile tõsta. nii et praegune ajahetk on igati õige järgmise aasta tegevuskava arutamiseks ja nüüd annaksin sõna inimestele, kes soovivad arvamust avaldada. proua Lichtenberg, palun! Ah, ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für die regelmäßige. Suur aitäh um,! jah, on hea, et see on regulaarne kohtumine, minu arvates on väga oluline, et me saame niimoodi arvamusi vahetada, vaid paar asja. mis puudutab äh, õigusasjade komisjoni, siis seal saime äh, tugevda, tugevama koostöö esimest korda piiriüleste teemade alal, mis siin oli väga-väga olulised ja ma arvan, et kõik parlamendiliikmed peaksid seda hoolega silmas pidama, sest kahjuks on tõsi, et kõik see, mida parlament oma resolutsioonides nõuab, siin puudutab see nõrgemate inimeste õigusi ja kahjuks on need tiht-, nendeks nõrgemateks tihti naised. õnnetuseks ei ole meil nii häid reegleid parandatud koostööreegleid nii hästi paigas, samamoodi äh, lahutusasjade puhul ja meid ähvardab üsna lahjendatud versioon mis tõenäoliselt selle valdkonna probleeme ära ei lahenda. ma tahan seda teile meelde tuletada või välja pakkuda, sest minu arvates on väga suur huvi selle vastu. kõik, mis seda puudutab liikmesmaades, kõike seda tuleb inimestele tutvustada. see ei puuduta ilmtingimata nõrkusi Euroopa Parlamendi või Euroopa Liidu tasandil, kuid tihti õigusalas spetsialistid leiavad, et siin on takistusi rahvusvahelise seaduse mõttes. ma olen siin natukene reaktsiooniline, natukene vastuoluline. kuid tihti inimesed ei taha tegutseda rahvusvahelise või, või samme astuda rahvusvahelisel tasandil, nad ütlevad, meil on lahutusvõimalus meie riigis ja kui mingeid probleeme tekib, siis me lahendame selle ise ära, see on asi, mille suhtes tuleb olla ettevaatlik, sellest ei piisa. ma arvan, me peaksime võib-olla nendest formaalsetest aspektidest natuke kõrvale astuma ja viime selle liikmesmaadesse ning viime parlamendiliikmed oma valimispiirkondadesse, et nad teeksid seal midagi naiste heaks. Äh, lahutuse poole, äh, lahutuse nõrgema poole jaoks, sest sellel on väga suur negatiivne äh, mõju inimeste kogu ülejäänud elule. minu meelest me peame sellest aru saama ja ütlema selgelt välja. kommunikeerigem neid ühiseid eesmärke ja olgem siin natukene auahnemad sama käib puuete kohta. transpordikomisjonis on sarnased teemad, aga nendega me siin ei tegele. oluline punkt siin on see, olin hiljuti delegatsiooniga Hiinas ja mis puudutab Euroopa seisukohta, me E, oleme esindatud delegatsioonides, meil on kontaktid delegatsioonidega, ma arvan, et me peame seda dimensiooni palju tugevamini öö, ähm, toetama, sest see on eelkõige meie jaoks oluline. tihti need vastuolulised teemad, mis puudutavad naisi, neid nendes riikides üldse piisavalt ei arutata ja võib-olla ma rõhutaksin just Euroopa Parlamendi rolli siin on midagi, mis võiks anda oma rolli äh, sellesse äh, aasta tegevusplaani, millest me nüüd räägime, aitäh! suur tänu, äh, proua Lichtenberg, nende seisukohtade eest ja järgmine kõneleja on proua Tomson, palun well,! <clears throat> Want... kõigepealt tahan tänada esimeest ja seda lahkumisplaani, mis on minu meelest väga-väga hea, ja esimeses punktis mulle meeldib väga esimeses reas ära toodud küsimus me ei tee äh, mingisuguse, mingisugust tööd soolise eelarvestamisega me üldse ei tegele, paljudes liikmesmaadel pole mingisugust äh, rahanduskomisjoni parlamendis, minu oma riigis, Taanis ei ole mingisugust naisasjade komisjoni parlamendis ja me võiksime olla palju-palju rohkem nähtaval olla ka Euroopa Parlamendis. ja ma pean ütlema, et on ka väga progressiivne, kui me räägime avatud kaasaegsest töökeskkonnast. meil võivad olla kvoodid, meil võivad olla äh, tagatud ligipääs äh, naistele teatud valdkondades, nagu ma tean Nad lahkuvad lihtsalt sellepärast, et töökeskkond ei äh, ole kaasav ja see funktsioneerib äh, mehelike tingimuste kohaselt, et meile ei meeldi seal olla ja seetõttu on väga-väga oluline luua selline töökeskkond, mis võimaldaks ka naistel seal töötada. ma tahaksin teada, kas me peame komisjonil silma peal, sellepärast et me teame, et komisjon otsustas naiste harta ära märtsis ja nad lubasid, et kõik kakskümmend seitse volinikku peaksid pingutama selleks, et äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimusi sinna kaasata, aga nüüd me näeme, et töö käib ka teistes komisjonides ja ma tahaksin, et see teema oleks kogu aeg päevakorras, kui me räägime uutest direktiividest ja uutest suundadest suur tänu, proua Tomson ja nüüd annan sõna proua Bauerile, palun. suur aitäh selle võimaluse eest. see on tõeliselt hea võimalus arutada seda, mis toimub soolise võrdõiguslikkuse teemas meiega majas. sellest seisukohast on mul vaid üks küsimus mainiti paremat koostööd. mulle tundub, et parem koostöö, välja arvatud mõningad üksikud juhud, kui FEM-komisjon on sellega kaasatud, siis arutatakse iga kord, kuidas öelda, kui ma kasutan seda sõna ebasündsalt siis on see võib-olla piisavalt hea. aga mõnikord on sellel arutelul väga-väga kummaline formaat, väga kummaline toon. ja seetõttu tahaksin mina küsitleda teilt, kas oleks võimalik selle teemaga tegeleda kõrgetasemelises töörühmas? sest tundub, et mõnikord isegi nendel juhtudel, kus oleks vajalik ette näha, nii nagu teiegi oma eesmärkides paika panite või ette nägite. soolise võrdõiguslikkuse teema äh,, siis parem koostöö ei ole eriti teretulnud sõnastus suur tänu, proua Bauer ja järgmisena saab sõna proua Mateera, palun. aitäh, minagi tahaksin äh, liituda nende kolleegidega, kes äh, tunnustasid asepresidenti siia tulema. see on väga hea korraldada koosolek, kus me saame väljendada oma seisukohti. ja ma tahaksin toetada viite prioriteeti, mille tõite ära oma tegevusplaanis. tahtsin teilt küsida, millised nendest punktidest puudutavad seda tähelepanu, mida peame pöörama erinevatele palkadele meeste ja naiste vahel ja samuti, mis puudutab pensione komisjon loeb, et see on uus teema ja mis on hästi oluline Euroopa Liidus. me teame, et see on asi, mis jääb selgelt liikmesmaade pädevusse, kuid komisjoni roheline raamat avab ka suuremaid võimalusi. on võimalusi töötada välja äh, juhendmaterjale meeste-naiste võrdse palga kohta, millised nendest viiest punktist teie arvates katavad pensionid, ning erinevused meeste ja naiste vahel selles mõttes, kui palju pensioni nad saavad, aitäh! tänan, proua Matera! me oleme kuulnud mitmeid põnevaid küsimusi ja ma arvan, et kokkuvõttes on kõik kolleegid väljendanud ennast väga positiivselt nende tegevuskavas sisalduva viie prioriteetse valdkonna kohta. ja nüüd annaksin taas sõna Silvana Kohmeriinile, et ta vastaks tõstatatud küsimustele. suur aitäh! tahan teid tänada kõikide kommentaaride ja küsimuste eest natukene keeruline on vastata kõigile küsimustele, mis siin tõstatati sest osad nendest asjad on poliitiliselt väga-väga päevakohused, kohased, tähtsad, kuid nad ei jää töörühma mandaadi alla. see, millega meie tegeleme, puudutab Euroopa Parlamendi administratsiooni, mis loomulikult on ju oma loomuselt poliitiline teema. sest me ei tohiks ennast distantseerida poliitilistest otsustest, mida parlamendis tehakse, kui näiteks see küsimus, mis puudutab lahutamise ja ajutise lahusoleku seadust, see on oluline mõningate inimeste jaoks administratiivsel tasandil ja ka administratsioonis, selles mõttes, mis puudutab protsente, mis puudutab erinevaid rahvusi, mis siin esindatud on, ma näen, et siin on väga palju võimalusi võrreldes eh, erinevate riikide haldusaparaadiga, aga ma ei näe, et meie töörühmana peaksime mõjutama poliitilisi otsuseid, ma arvan, et see on oluline punkt, jah aga kui me sellega hakkame tegelema, siis me selgelt võtame muud äh, rollid, need rollid, mis peaks äh, nais, naisküsimuskomisjonis olema. me peame tegema head koostööd, aga me peame selgelt aru saama, kes tegeleb millega, meie tegeleme administratiivsete küsimustega ja naisküsimuste komisjon tegeleb ülejäänud asjadega. aga aga see komisjon on oluline selles mõttes, kui me vaatame konkreetselt naisi puudutavaid küsimusi, selles mõttes delegatsioonid peavad olema rohkem esindatud, see on asi, mida me saame toetada, siin saame toetada Naisküsimuste Komisjoni, kas siis komisjoni esimehega või koordinaatoriga, luua siin võrgustiku, kes tegeleb naiste küsimustega ja see on asi, mida me selgelt toetada saame. aga siin peab algatus tulema teilt, mitte see ei saa tulla meilt see, et Taanis ei ole mingit äh, naisküsimuste komisjoni, on minu jaoks üsna üllatav, sellepärast et Taani on riik, kus on saavutatud niivõrd palju, kuid äh, sooline eelarvestamine on teema, millest me oleme kõik teadlikud. Äh, raha, me kõik teame, et raha küsimuses ei saa olla lihtsalt sõbrad, see on see koht, kus tegelikult hakkab äh, võim ja on oluline, et soolised aspektid oleksid siin kajastatud. siin peavad prioriteedid olema selgelt paika pandud ja see on meie jaoks prioriteetne, see on asi, mida me peame hoolikalt silmas pidama. paljude sammudega, mida Euroopa Parlamendis on astutud, meil on siin selge võimalus koostada paremaid eelarveid kõik see annab oma panuse aastaaruandesse, mis näitab, et meetmed nagu näiteks osalise tööaja kasutamine või suuremad võimalused inimestele, kellel on pered, need on võimalused, mida kasutavad eelkõige naised ja kui me uurime seda asja täpsemalt ja kui me räägime siin mingisuguse äh, akadeemilise aasta võtmisest või, või muust, siis siin ei ole mingisugust äh, aruannet, mis äh, lähtuks soolisest erinevusest. see on teema, mida me peame uurima, kuidas oleks meestel huvitavam ja atraktiivsem töö- ja pereelu lepitamisega hakkama saada. Ähm, see ei ole ainult naiste küsimus, naised saavad väga paljude asjadega hakkama, aga nad ei saa kõike teha, meil peavad olema võrdsed struktuurid ja see on tõenäoliselt asi, mis võiks olla ka tegevusplaanis sees meil on vaja võib-olla anda eri, erikoolitust naistele, nii et naised hakkaksid tahtma kõrgemale pürgida ja samas suunata naisi võib, suunata mehi mingisse, mingitesse teistesse sektoritesse. küsimus, kas me jälgime komisjoni, kindlasti, Volenik Tšeskovitš, kes tegeleb just nimelt äh, nende küsimustega. me kavatseme kutsuda ta aprillis ühe, äh, ühisele koosolekule, proua Reding on olnud väga huvitatud. ta on tõeliselt pühendunud äh, äh, naisküsimuse eest võitleja. võib-olla küsimused ka äh, eraelu toetamisest Hiinas, see oli kõik väga-väga äh, äh, huvitav teema, ka parlamendi president Buzek ütles, tema arvates see, et ühiste tugevdamine on väga-väga hea. meil on parlamendiga väga meeldiv koostöö ja komisjon on esindajaid, nii mehi kui naisi, kes seda võrdõiguslikkuse teemat väga-väga toetavad, proua Bauer teie märkused selle tugevama koostöö kohta. see on keskne teema. kuid samamoodi, nagu ma vastasin proua Lichtenbergile, jälle see on poliitilise töö osa. see ei ole niivõrd palju administratiivse töö teema, millega tegeleme meie. ka naiskomisjon saab aidata meid selleks, et parandada ähm, koostööd just nimelt ka personaliküsimuste vallas. räägime palkadest ja pensionist ja sellest, kui erinevad need on ja sellest, et naised kannatavad nende süsteemide all või režiimide all. see on, see ei ole parlamendi teema, meie oleme selline organisatsioon, kus mehed ja naised ei saa määrata ise oma palku, sellest hoolimata need palgaerinevused ei ole noh, nagu selles mõttes nähtavad, samas me ei saa eraldi koolitust pakkuda naistele, kuidas äh, parandada seda, äh, seda olukorda või naiste äh, arengut soodustada. parlamendil oli koostööprojekt Washingtoniga ja oli mõistlik, et kumbki saadab oma esindaja sinna ja siis jälle tagasi ja, ja kõik arutavad oma karjääri, äh, karjääri äh, edendamise mõttes äh, käia kas Washingtonis ja nemad saadavad siia meile, võite ise arvata, mitu naist esitas taotluse, mitte üks, ainult mehed. ja meie töörühma juhataja ütles, et võib-olla me peaksime pikendada seda äh, Äh, avalduste esitamise aega nii kaua, kuni naised lõpuks ometigi esitaksid taotluse. me ei saa aktsepteerida seda. ei saa olla nii, et kui me saame natukene sarnasust töös ja struktuurides, kui naised ei ole piisavalt auahned ja nüüd käsitluses käsil olevates konkurssides ma võin nõuda äh, administratsiooni poolt, et me peame korraldama konkursi nii kaua, kuni meil on piisavalt mees- ja äh, naissoost taotlejaid, nii et meil ei oleks ainult mehi. kui oleks seal ainult naisi, siis nii või naa, see konkurss võib kesta jälle teistmoodi. meie olukord on teistsugune kuid probleem, probleemide struktuurid on väga sarnased ning administratiivi poole peal võib kasutada loomulikult erinevaid meetodeid, kui näiteks äh, äh eraettevõtluses, kus tahetakse võrdõiguslikkust saavutada. ja see on oluline ju ka meie jaoks, aitäh! suur tänu nende kommentaaride eest! ja lõpetuseks on oluline veel kord rõhutada, et kõrgetasemeline töörühm töötab haldusmeetmete edasiarendamisega ja meie töörühm poliitiliste küsimustega ja koostöö haldusküsimustega ja meie komisjoni siis käsitletavate küsimuste vahel on äärmiselt oluline. just koos saame me muuta ja parandada olukorda. seega veel kord suur tänu selle informatsiooni eest, mida me täna oleme saanud ja kõike head e, tulevases tegutsemises kõrgetasemelises töörühmas, mis parlamendi seisukohalt on kindlasti väga oluline. suur tänu! suur aitäh teile kõigile! ja nüüd siis lähme tänase päevakorraga edasi ja oleme jõudnud eh, selleni, et meil on aeg rääkida sellest, mida parlamendi erinevates komisjonides tulevikus kavatsetakse teha soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. sissejuhatuseks tahaksin ainult äh, lühidalt nimetada, millised on meie komisjoni eelisarendatavad küsimused momendil ja mm, sellega seoses ütleksin, et äh, meil oli mõni nädal tagasi väga huvitava avalik äh, kuulamine, äh, milles rääkisime siis naistest ärielus ja niinimetatud klaaslaest. Äh, proua Kratsa, kes on meie raportöör, koostab parajasti selleteemalist raportit. samuti kavatseme me rääkida ta naisettevõtjatest, kes tegutsevad väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. samuti on meie üks teemadest järgmise aasta töökavas Naised äh, poliitikas, sellel teemal koostatakse ka omaalgatuslik raport. samuti on meie ähm, tegevuskavas ka siis äh, naiste teema käsitlemine piirkondades, kus on sõda või konflikti olukord ning räägime ka naistest äh, äh, siis rahuprotsessis ehk tegutsemises rahu saavutamiseks ja demokraatia jaluleseadmiseks. nüüd mis äh, on meie jaoks oluline, kui toimuvad äh, kohtumised erinevate komisjonide esindajaga, kes äh, vastutavad soolise võrdõiguse juurutamise eest erinevates komisjonides. märtsis, kui meil viimati koosolek oli, siis paluti, et meil oleks selline kontrollnimekiri, et oleks võimalik soolise võrdõiguslikkuse lähenemisega tegeleda ja kuidas erinevates komisjonis neid küsimusi juurutatakse. nüüd on meil selline nimekiri olemas, see on küll esialgne nimekiri ja me hea meelega kuulaksime teie ettepanekuid, et seda nimekirja veelgi parandada. ehk see peaks olema siis ühine vahend ähm, nii meie võrdõiguslikkuse komisjonile kui ka teistele komisjonidele. nagu te ehk teate, kahekümne esimesel septembril võeti vastu uus võrdõiguslikkuse strateegia perioodiks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist. ja äh, võib-olla olete kuulnud, et äh, selles sisaldub ka tööprogramm, konkreetsed meetmed, mis peaks tagama eh, soolise võrdõiguslikkuse tagamise erinevates poliitikavaldkondades. ja mul oleks väga hea meel, kui erinevate komisjonide soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavad inimesed vaataksid selle nimekirja läbi ja et nad teavitaksid ka volinikke erinevate erinevates poliitikavaldkondades, ehm, et ehm, siis vaadatakse läbi, mida oleks eri valdkondades võimalik teha. ja lõpetuseks tahaksin veel nimetada, et on koostamisel ka omaalgatuslik raport, eh, soolise võrdõiguslikkuse juurutamisest erinevates parlamendikomisjonides. see on selline ülesanne, mida viiakse ellu ja tehakse siis äh, üle aasta ja järgmine äh, raporti koostamise aasta ongi järgmine aasta, kaks tuhat üksteist. see on üks ähm, osa meie tööst ja oluline lüli selles töös on küsimustik selle me jagame välja erinevate komisjonide soolise võrdõiguslikkuse eest vastutavatele inimestele ehk eh, selle põhjal hiljem koostataksegi omaalgatuslik raport. samuti nimetan, et on äärmiselt oluline, et ei mõistetaks asja nii, et me paneme veelgi kohustusi nende inimeste õlgadele, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkuse küsimustega komisjonides, vaid seda peab vaatlema kui omapoolset panust selles töös. ehk äh, sugugi ei ole asi nii, et naiste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon tahab mõjutada äh, siis äh, kõigi komisjonide töövaldkonda sugugi mitte, vaid äh, me soovime lihtsalt välja selgitada, milline on soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv nendes komisjonides. aga nüüd siis on jälle kätte jõudnud arutelu aeg nende küsimuste osas, mis meil täna päevakorras on. ja veel kord, äh, meil oleks väga hea meel, kui te avaldaksite oma arvamust äh, nii nimekirja osas kui ka küsimustiku osas ja ka kirjalikult on võimalik oma ettepanekuid teha kuni kolmekümnenda novembrini, et äh, me saaksime lõppkokkuvõttes võimalikult hea küsimustiku ja ka nimekirja, mis aitaks meid meie töös edasi. jällegi annaksin kõigepealt sõna proua Lichtenbergile, palun. Äh, suur tänu ja kahjuks mul ei ole olnud võimalik seda täpsemalt äh, veel lugeda, mul on väga hea meeles, meel, et te olete saatnud meile, andnud meile võimaluse kirjaliku kommentaare ka esitada. mul oli väga palju tööd ja ma ei ole tõepoolest seda veel lugenud. Äh, küsimus, et ma nüüd ei tea, kas see küsimustikus sees on aga kui meil on tegemist selliste valdkonna, kus on väga palju võimu, autoriteeti ja äh, raha äh, ja kui tegemist on äh, komisjonide poolt korraldatud kuulamistega, siis mul on jäänud selline mulje, et kõik eksperdid on mehed, need kutsuta eksperdid on alati mehed. nii et ma arvan, et oleks äh, ehk mõistlik, kui me suudaksime ka seal ennast kuuldavaks teha. on tegemist äh, võib-olla äh, nende valdkondade tegevus, kus e-, eriti palju naissoost eksperte ei ole, aga, aga kui natuke otsida, siis äh,, siis eks seda on. ja ehk äh, ainult mehed suudavad selgitada, kuidas maailm toimub. Wert äh, im Hinterkopf zu äh, Hinterkopf seepärast peaks tulevikus kindlasti nendele küsimustele mõtlema. nüüd äh, formaalne tase, kui kutsutakse eksperte seminaridele ja ka äh, küsitlemistele, ka seal tuleks läbi mõelda see, milline on koosseis ja jällegi on väga oluline, et oleks palju naisi. aga küsimustik, et ta olemas on, see muidugi rõõmustab mind, aga ärgem unustagem siis juba siin nimetatud aspekte. jah, tõepoolest, proua Lichtenbergi poolt tõstatatud küsimused on väga olulised ja ma tahaksin ka öelda, et küsimustikus on eraldi välja toodud, et me peame väga oluliseks seda, et delegatsioonid, töörühmad, küsitlused ja nii edasi äh, alati tähendaks seda, et palutaks kohale ka naiseksperte, sest tõepoolest äh, väga sageli juhtub seda, et paneel on väga äh, meestekeskne, räägitakse rahast, välispoliitikast, võimuküsimustest e, ja nii edasi, aga siin toodud märkus on tõesti oluline, me peaksime olema teadlikumad sellest, et me mõtleksime just selles suunas, et et äh, oleks rohkem naisi. suur tänu, proua Lichtenberg! ja nüüd siis äh, on järgmine kõneleja, proua Tomson. mina olen teiega täiesti nõus ja ma usun, et probleeme on ja probleeme on ka isegi meie äh, poliitilistes erakondades, et me korraldame kuulamisi ja seal on ainult meessoost kõnelejad. ja see ei ole eriti hea, nii et tõepoolest me peame sellega üht-teist ette võtma tõepoolest me näeme oma tegevuse äh, perspektiivist vaadates äh, päris suurt ja laialdast tegevusvaldkonda, kus tuleb rohkem ära teha valdkonnas, kus me ei ole seda varem teinud. kui me räägime töökohtadest, töökohtade loomisest, mitte ainult äh, palgast, vaid ka töökohtade loomist, kuidas me saame kasutada Euroopa Liidu töökohtade loomise poliitikat selleks, et suuta lahti saada äh, soolisel erinevusel põhinevat töö jõuturust, kuidas saavutada paremat äh, soolist võrdõiguslikkust, me peaksime alati pidama soolise võrdõigluse teemat silmas, ükskõik millise tegevuse, tegevusega meil äh, parasjagu kokkupuude on. nii et ma kardan, et äh, varasematel aegadel me ei ole seda perspektiivi silmas pidanud, me peame selle ka neile selgeks õpetama, tegemist on pikaajalise protsessiga, mis nõuab meilt väga palju tööd ja seda paljudes äh, komisjonides, kuhu peaks ka soolise, soolist küsimust arvestama. Äh, suur tänu, proua Tomson! jällegi tõstatati olulisi küsimusi selles osas, kuidas me kasutame olemasolevaid instrumente soolise perspektiivi küsimuse tõstatamiseks Ähm, nimetaksin, et Rootsis, minu kodumaal toimus oluline konverents äh, ja äh, oli lubanud ka peaminister osaleda ja kui ta sai kätte konverentsi programmi ja nägi, et ainult meeseksperdid osalevad ja nägi, et küsitakse äh, arvamust ainult äh, meestelt, siis ta vabastas oma koha ja ei osalenudki sellel konverentsil, see oli tõepoolest nüüd väga drastiline näide, aga igal juhul oli see kindlameelne seisukoha näitamine, et loomulikult on olemas maailmas ka palju naisi, kes suudavad oma panuse anda ja arvamust avaldada küsimustes kas veel kellelgi on äh, midagi öelda selles küsimuses? kui mitte, siis tänaksin teid osalemise eest ja kindlasti ka tulevikus kutsume me osalema inimesi, kes vastutavad soolise võrdõiguslikkuse tagamise eest ja meenutaksin veel kord, et meil tõesti oleks väga hea meel, kui te enne kolmekümnendat novembrit nii küsimustiku kui ka nimekirja osas oma arvamused meile eh, saadaksite. ja järgmine koosolek siis koos Inimõiguste Komisjoniga toimub kell kuusteist kolmkümmend. tere tulemast siis tagasi!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 jämställdhetsutskottet återuppta sitt eh, jätkame oma tänase koosolekuga ja tere tulemast kõigile, nii meie liikmetele kui ka tänastele külalistele. Eh, täna on meil ühiskoosolek, nii, eh, kus osalevad nii Naiskomisjon kui ka Inimõiguste Komisjoni liikmed me tähistame ÜRO julge, julgeolekunõukogu resolutsiooni number kolmteist kakskümmend viis kümnendat aastapäeva. ja see resolutsioon puudutab naiste rahu ja julgeoleku teemat, räägitakse sellest, et naiste kogemusi alahinnatakse ja ei rakendata piisavalt konfliktide lahe, ei rakendata piisavalt lahenduste otsimisel ja rahu jõustamisel. sellepärast on meil täna ühiskoosolek Inimõiguste Komisjoniga. me soovime tähistada ühiselt resolutsiooni number tuhat kolmsada kakskümmend viis kümnendat aastapäeva. mõlema komisjoni liikmel nimel tervitan ma kõiki tänasel ühiskoosolekul ja meie koosolekul on ka kaks juhatajat, me teeme koostööd nüüd pärastlõunasel ajal ja annaksingi proua Haudalale sõna, kes on inimõiguste komisjoni esinaine. aitäh, Heiva-Britt ja ma vabandan, et ma nii palju hiljaks jäin, ma tulin just teiselt koosolekult, kus me Inimõiguste Komisjonis rääkisime nii Kuuba kui ka Mehhiko olukorrast. nii et ma hindan väga seda, et te mind ootasite, aga täna ootab meid ees suurepärane võimalus rääkida teemal, kuidas resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis on oma kümne eksisteerimise aasta jooksul mõjutanud olukorda maailmas tõepoolest, meil on põhjust äh, seda tähistada, kuna ma Soomes olen väga lähedast koostööd teinud Elizabeth Rehniga, kes omal ajal äh, töötas ÜRO-ga lähedases koostöös ja tegi seda ähm, koos Libeeria praeguse presidendi Ellen äh, Celine Johnsoniga. Eh, igatahes on teema naised konflikti olukordades väga aktuaalne teema ja kaasaegses maailmas on naised sageli just eh, konfliktiolukordade ohvrid, aga naistel on võimalus ka aidata kaasa konfliktide ennetamisele, samuti eh, lahendamisele ja olukordade stabiliseerimisele ehk et teiste sõnadega see järeldus, mille me võime teha siis sellest, äh, kuidas äh, äh, Euroopa Liidu poliitika rakendamine on toimunud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist tuhat kolmsada kakskümmend viis lähtudes ja eh, samuti räägitakse siin resolutsioonidest tuhat kaheksasada kakskümmend, tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa ja tuhat kaheksasada kaheksakümmend üheksa. Eh, siin eh, on räägitud sellest, kuidas ÜRO juhiseid, inimõiguste alaseid siis juhiseid on ellu viidud. aga me oleme teinud järgnevad järeldused. endiselt tuleb veel teha tööd selleks, et soolise võrdõiguslikkuse põhimõtteid rakendada. Euroopa Liit peab jätkuvalt tegema koostööd kohalike inimestega ja kohalike organisatsioonidega, samuti oskuste ja teadmiste levitamise osas. ja me peame seda tööd tehes arvestama kohalikke poliitilisi ja kultuurilisi iseärasusi. ehk Euroopa Liidu töö peaks tähendama seda, et Euroopa Liidul oleks üldine siis lähenemispõhimõte Eh, selles osas, kuidas juurutada neid põhimõtteid, mis kaheksandal detsembril tuhat kaks tuhat kaheksa heaks kiideti naiste osas eh, konfliktisituatsioonides ja kuidas naisi kaitsta konfliktisituatsioonides eh, ja kuidas olla proaktiivne rahu ehitaja rollis. selle aasta juulikuus otsustas ÜRO luua üksuse, eh, mis tegeleb eh, naiste küsimustega ja meil on põhjust oodata, et ÜRO oma tegevustest ja eh, struktuurides senisest rohkem lisab siis soolise võrdõiguse küsimusi. proua Bachelet, kes on endine Tšiili asepresident, Äh, on asunud selle küsimuse kallal tööle, ehk siis alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastab selle küsimusega tegelema. kolmekümnendal septembril kaks tuhat kaheksa võeti vastu resolutsioon tuhat kaheksasada kaheksakümmend kaheksa, milles räägitakse sellest, kuidas seksuaalset vägivalda ennetada konflikte äh, olukordades eh, nii naiste kui ka laste eh, suhtes ja meil on hea meel tõdeda, et eh, veebruaris kaks tuhat kümme asus selle küsimusega tegelema Margot Wallström. tundes Margotit, ma tean, et ta kindlasti oma mandaati konflikti olukordades küsimuste lahendamiseks kasutab asjakohaselt ja tegeleb ka mitmete teiste küsimustega, mis on tema mandaadiga lähedaselt seotud. aga Euroopa Liit peab ka tulevikus jätkama soolise süvalaienemise küsimustega tegelemist, võib öelda et, et kolmkümmend viis äh, protsenti Euroopa Liidu projektidest on arvestanud soolist dimensiooni ja eh, aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus on umbes kuus protsenti eh, rahuläbirääkimistel ja rahuvahendajatest olnud naised. ja kui ma küsisin Mahti, Martti Ahtisaari käest, et eh, kuidas naiskolleegidel on läinud sest Martti Vahtisaari vastas, et ta on alati küsinud kolleegide käest, kus naised on. paraku on aga tõsiasi selline, et naised väga harva jõuavad läbirääkimiste laua taha. Euroopa Liidu institutsioonid on esitanud väga paljusid dokumente, mis puudutab resolutsiooni üks kolm kaks viis seitsmes mai kaks tuhat üheksa parlamendi resolutsioon soolise süvalaiendamise osas, mis puudutab Euro-, Euroopa Liidu välissuhteid on olemas tegevuskava, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja arengukoostööd. meil on olemas ka Euroopa Liidu ülene lähenemine, mis puudutab resolutsioonide üks, kolm, kaks, viis ja üks, kaheksa, kakskümmend elluviimise osas ja meil on ka Volin Redingi poolt esitatud dokument. ning nüüd ma tahaksin hea meelega anda sõna meie äh, eksperdile, Gigi Kiiale sõna veerand tunniks suur tänu. ma tahaksin tänada parlamenti selle eest, et te olete tellinud sellise olulise uuringu. eesmärgiks oli esitada põhiline alusinformatsioon, mis on seotud resolutsioonidega üks kolm kaks viis ja üks kaheksa kakskümmend ning sellega, mis puudutab äh, Euroopa Liidu vastavat dokumentatsiooni naisi relvastatud konflikte on läbi viidud mitmeid uuringuid ja siin on kaasatud ka ISIS Euroopa äh, personali ja ka äh, ÜRO vastava valdkonna töötajad. ma usun, et teil kõigil on olemas äh, selle dokumendi eksemplar, kuid ma ei hakka kõikidest asjadest seal dokumendis rääkima, sest teil on see olemas kuid ma tahaksin välja tuua just põhilised punktid, kus palme parlamendi abi vajaksime ma tahaksin öelda, et uurimis võteti jaanuaris maini kaks tuhat kümme, nii et praegusel hetkel me näeme, et tegemist on sellise kuuekuulise ajavahemikuga, kus asjad võib-olla on vahepeal edasi liikunud. dokument avaldatakse novembris, meil on siin ka suurepärased eksperte meie kõrval, kes võivad oma panuse anda pea, anda peale seda, kui ma olen, olen raportiga esinenud. ning siis te võite seda kodus lugeda ja mina lihtsalt praegu räägin teile põhilistest punktidest. viidates sellele, mida Heidi on juba öelnud, While I talk, if you can just give me five minutes, because I've realized that you have the wrong presentation. kahjuks ei ole tegemist õige presentatsiooniga. ma panen siia teise ettekande vahepeal nüüd ma räägin kõigepealt siis sellest, millised on need ajavahemikud, mida me uurisime ja tegemist on siis Euroopa Liidu tasandil saavutatuga antud valdkonnas. mida parlament tahtis teha, on äh, täienda seda, mida ÜRO viimase kümne aasta jooksul juba teinud. sest kõik Euroopa Liidu äh, liikmesriigid, aga ka ÜRO liikmed see on siis äh, resolutsioonid äh, üks, kolm, kaks, viis, kaheksateist, kakskümmend ja veel kaks resolutsiooni, mis olid põhilised äh, selle valdkonna reguleerivad dokumendid. aastal kaks tuhat üheksa teostati ka välisasjade komisjoni jaoks üks küsitlus, kus vaadati rohkem Euroopa Liidu välissuhteid ja soolist süvalaiendamist ning see on samuti vägagi äh, kasulik taustamaterjal. Okay, we have liftoff. Excellent. Apologies for that. vabandan viivituse pärast. So to follow on from what um, Heidi said. täiendades seda, mida Heidi on juba öelnud, siis on väga ilusti, me näeme seda ülemaailmlikult Euroopa Liidu ÜRO, ÜRO vahel, Margot Wallström on olnud äh, siin selles valdkonnas eriesindaja, ta on väga aktiivne olnud viimaste jaoks, viimase aasta jooksul ja Äh, tema ütleb seda, et ta tõepoolest on püüdnud äh, korra, äh, püüdnud vältida seda, et see teema on nii keeruline. kui me suudame klasterpommidest lahti saada, miks me ei saa keelata ära seksuaalset vägivalda konfliktisituatsioonis? leheküljel viis tegemist on Euroopa üle, Liidu ülese raamastikuga, siin ei vaadata lihtsalt arve naistega seotud või äh, ohvreid, vaid siin on tegemist asja, kes on vahendajad äh,, muudatuste põhjustajad ja nõnda edasi. meil on kolm osa, diplomaatiline tegevus, meil on äh, eriesindajad, meil on üks naisterahvas ka olemas Sudaanis ja see on meie jaoks väga oluline. me vaatan ka multilateraalsete ja bilateraalseid programme ja kriisijuhtimist me näeme siin ka äh, Lissaboni järgse programme, näeme, millised on, on teat-, erinevate organisatsioonide rollid, siin on ka Euroopa Parlament, kes välissuhete valdkonnas on, äh, siin on tegemist natuke paranenud olu-, olukorraga Lissaboni strateegia põhjas, me näeme rohkem äh, survet selles valdkonnas. me ei tohiks ära unustada ka kahepoolset tööd, mida teevad Euroopa Liidu liikmesriigid, sellepärast Euroopa Liidus me peaksime kindlasti äh, Äh, meeles peame seda, et liikmesriikidest tuleb palju rohkem, äh, liikmesriikide rohkem mõjuvõimu ja äh, parlament teeb siin ka oma tööd. edasi me hindasime, milline on see üldlähenemine ja järgiti Prantsuse eesistuja poolt vastu võetud eesmärgi, kus on tegemist poliitilise dialoogiga süvalaiendamise soolise võrdõigusliku teemal ja siis me vaatame erinevaid organisatsioone ja nende funktsioone, see puudutab siis äh, inimõiguste eri, eri esindajad näiteks. Äh, kindlasti on oluline hinnata seda, kuidas on äh, konfliktiolukorda uuritud ning uuritud ka siis seost naistega ning siin me oleme lisanud ka väga palju lisadokumendis, me oleme kõiki analüüsinud, teinud väga palju võrdlusi üle erinevate dokumentide, see on meil siis põhiline alusinformatsioon. ma ei pea seda kõike siin täpselt äh, äh, sügavuti vaatlema, sellepärast et see on lihtsalt ülevaatlik dokument. metoodika, mida me kasutasime, see oli väga äh, lihtne, kõigepealt siis äh, erineva avaldatud materjali ülevaade, mida eriti palju ei olnud, siis allikatega vestlus äh,, Euroopa Liidus kõigepealt, ma olen selles valdkonnas töötanud nüüd neli aastat Brüsselis, nii et selles mõttes mul on väga hästi üle, ma tunnen enamuse inimesi, kes selle valdkonnaga kokku puutuvad. ma olen osalenud ka erinevatel missioonidel, olen missioonidel ise käinud ning äh, antud äh, kogukonna on väga väike, on väga vähe inimesi, kes tegelevad selle soolise võrdõiguse küsimusega, nii et me kõik tunnevad üksteist me oleme teostanud ka kvalitatiivset ja kvantitatiivset statistilist analüüsi, kus me oleme siis hinnanud erinevaid missioone äh,, näiteks nagu äh, näiteks nagu rahuoperatsioone ÜRO, äh, siis kuidas on see, nendele räägitud äh, ÜRO resolutsioonis üks, kolm, kaks, kakskümmend viis ja kuidas seda tehakse? siis me oleme rääkinud ka personalist, kes selles valdkonnas töötavad ning me oleme hinnanud ka eelarve eraldisi ja finantsvahendeid oluliseks erinevuseks, mida meie oleme leidnud, siis on päris hästi ära toodud e-, esimeses äh, lisas, mis puudutab Euroopa Liidu juhendmaterjali naistevastase vägivalla osas, siis poliitiline ebastabiilsus ja relvastatud konfliktid siis loomulikult nad tekitavad veel omakorda vägivalda, kuid mida Euroopa Liit teeb erinevates valdkondades, mitte ainult suulises küsimuses, me näeme, et tegemist on relvade tohutu levikuga, mis viib vägivallale, aga sellest hoolimata on erinevad strateegiad Euroopa Liidul raske kokku panna. tegemist on erinevate valdkondadega, näiteks ei äh, seota antud teemat relvakaubanduse teemaga, aga seda ju äh, koduses vägivallas tehakse, seda seostatakse muude teemadega. ning see on siis see üldine raamistik, mis meil on olemas. vaadates ÜRO äh, vastava ala arengut, viimaste aastate jooksul kokku juba kümme aastat, et alles nüüd on tegelikult muidugi see absurdne, et alles nüüd me oleme jõudnud äh, selliste konkreetsete tegemist, meil on olemas ÜRO indikaatorid, nendest ma räägin täpselt hiljem, on ÜRO ülejäänud tegevuskava, sest hoolimata äh, resolutsioonist üks, kolm, kaks, viis, mis toetab ja julgustab riikliku tegevuskavade loodu lo, loomist, on olema erinevaid juhandmaterjale, siis ma usun, et me oleme natuke segaduses ja alles hiljuti saame tegevuskava selle kohta ka, siis Margaret äh, Wallströmi ametisse määramine, siis tema teostas väga olulise uuringu, mis puudutab mis puudutab rahu säilitamise äh, tegevust ja relvastatud äh, konflikti piirkondi. Äh, ning vaadates olemasolevat dokumentatsiooni, siis on oluline see, et see kõik jõuaks nende inimesteni, kes kohapeal tegutsevad. siseriiklikud tegevuskavade edendamine on samuti oluline, neid on äh, olnud päris mitmeid, siis Euroopa Liit ja ÜRO tegutsevad ka koos, üks nendest on seotud soolise võrdõiguslikkuse arenguga Äh, tegemist on selle valdkonna ülevaatega aastaks kaks tuhat kümme, mis küll õigeks ajaks valmis ei saanud. on olemas ka õiguslikult siduvaid valdkondi, naistel on suurem ligipääs erinevatesse valdkondadesse, vägi, naistevastane vägivald, siis selles valdkonnas on tehtud ära rohkem tööd ja äh, Rooma sätetes on ära toodud ka äh, see, et tegemist on inimõigusvastase tegevusega, siis see uuring kordab seda, mida ütlevad ka kõik teised. lisaks institutsioonidele on olemas ka vabaühendusi ja naiste erinevaid äh, võrgustikuühendusi, kes äh, annavad oma panuse. Neid peaks siin ainult mainima neid ära, vaid ka toetama omavahelist koostööd ning mis on meie ametlik struktuur, kuidas me seda teeme. Euroopa Liidu ametlikud struktuurid võivad mängida selles valdkonnas väga olulist rolli ning seda võib, rolli võib tõhustada veelgi ka finantseerimise toetamise kaudu Euroopa Liidu üldine eesmärk ja üldine regulatiivraamistik on küllaltki hakitud ja killustatud. oluline on siis toeta resolutsiooni äh, üks, kolm, kaks, viis ja teiste resolutsioonide elluviimist, äh, siis on puudujäägid, Euroopa Liidu juhtimistegevuse puudus ja puuduvad ka seiremehhanismid me näeme siin seda, et Euroopa Liidu dokumentatsioon on tegelikult päris hea üks asjadest, mida peaks analüüsima, on siis resolutsioonide üks, kolm, kaks, viis ja üks, kaheksa, kakskümmend rakendamine, siis see on väga hea juhenddokument, aga seda ei viida ellu. miks? sellepärast ei ole ühtegi inimest, kes peaks olema selle äh, eest vastutav ja nii lihtne see ongi. sarnaselt teiste dokumentidega, kuigi meil äh, räägime ka, see on arengu, arengu peadirektoraat, aga see on sotsiaalküsimuste ja tööpuuduse, tööhõive direkt-, peadirektoraat, mis peaks siis sellega ka tegutsema, me peaksime Euroopa Liidu äh, sisemisi struktuure ühendama nende dokumentidega, mis äh, on mõeldud ka väliseks kasutamiseks. edasi on ka siis võrdõiguslikkuste teekaart, Euroopa kaitse, äh, on Euroopa lähenemiskeeld ja Daphne äh, programm, kus on, äh, kus on, mis tegeleb inimkaubanduse valdkonna seal see valdkonna tõrje tõhustamisega. edasi vaatame siis, millised on need valdkonnad, kus me saame midagi ära teha. vaatame, millised on probleemsed valdkonnad. milline on selle reageerimise keerus, kiirus, siin ei ole ka piisavalt head äh, tegevuskiirhoiatussüsteem, jällegi mitte midagi äh, Euroopa Liidul oleks mõistlik vaadata olemas ÜRO kiirhoiatussüsteemi, siis missiooni mandaat ei kaasa konkreetset juhendmaterjali, mis puudutab vastavaid ÜRO resolutsioone Äh, siis erinevat äh, stiimulitest on puudus, seda ei ole eelarves, ei keskenduta soole, soo äh,, sugulise, soolise võrdõigusega küsimuse teema on nagu lisateema või mingi luksus. või eeldatakse, et sooline süvalaiendamine on juba asja ära lahendanud ja küsimus on ka selles, kes sellega tegeleb. kas leitakse selline äh, üks näidisisik, kes on siis, tegeleb siis soolise küsimusega siis see süsteemi arhitektuur on selge, on ebaselge, on erinevad dokumendid, mis ei ole üksteisega seostatud. Riina Kionka on äh, üle viidud äh, EAS-i, kuid ta ei ole enam isiklikult esindav äh, ja tegemist on väga ebaselge tulemusega, peaks tegema selgeks selle, tegemist on selge inimõiguse valdkonna asjaga. et ei ole selge, kelle tööülas, tööülesanne on äh,, ei ole selge, millised äh, on need konkreetsed juhendid ja korraldused, mis seda valdkonda reguleerivad, samuti ei ole selle jaoks äh, eraldatud konkreetseid vahendeid enamus inimesi, kes äh, tegelevad resolutsiooniga üks, kolm, kaks, viis, äh, teevad seda lisaks muudele asjadele nagu sport, kultuur, see on valdkond, millega nad võivad tegeleda umbes kümme protsenti oma ajast ja see antud valdkonnale on vaja ka täielikult pühendatud äh, inimesi. lisaks sellele tundub, et praegu räägitakse rohkem soolisest süvalaiendamisest ja proua Ashton mainib seda vägagi ja on väga raske tegeleda süvalaiendamisega, kui ei ole olemas vastavat süsteemi. me ei ole, meil ei ole sellist viitematerjali, viitealust, kuidas seda edasi arendada. ehk ÜRO suudab seda UN Womeni kaudu korraldada kuid see on äh, liiga ennatlik, me ei suuda soolise võrdõigusliku poliitikat äh, ellu viia, kui seda poliitikal ei ole õiget alust. küsimus on selles, kuidas seda teha, see on äh, äh valdkond, mis tekitab väga suurt segadust edasi ma tahaksin vaadata ka seda, et me oleme näinud mitme positiivse valdkondi ja seda eriti viimase viie aasta jooksul. esimene koosolek, kus ma käisin Euroopa Liidus, oli eksperdikoosolek ja need olid kõikide liikmesriikide noored naissoost praktikandid nice kuid nüüd me oleme jõudnud märksa kaugemale ja hiljuti oli, toimus ka koosolek, kus meil on tegemist väga kõrgel tasemel esindajatega, seal oli esindajad NATO-st, ÜRO-st ja Euroopa Liidust ja me oleme päri, jõudnud päris kaugele ja see on olnud, tegemist on olnud päris hea saavutusega. Äh, on tegemist on olnud ka heade algatusega, need on mitteametlikud, rokkerühmad näiteks, kus on kaasatud inimesi, kes töötavad erinevates Euroopa Liidu institutsioonides, see on endiselt mitteametlik rokkerühm, aga kuna seal on tegemist fantastilise inimestega, see teeb ära suure töö. siis äh, äh, erinevate äh, inimõigust naiste ja soolise võrdõiguse küsimuse nõustajate töörühm on, äh, töötab väga hästi. aga kui me loeme kokku, siis meil on umbes kolmsada inimest, kes töötavad soolise võrdõiguse inimõiguste valdkonnas Euroopa Liidus, kuid väga vähesed inimesed nendest töötavad seal täiskohaga. Need inimesed on võimalik ka kahe käe sõrmedel kokku lugeda on olemas ka soolise võrdõiguslikkuse võrgustik äh, mis on suurepärane võrgustik. seal vahetakse informatsiooni, neil on ka väga hea omavaheline intranet, aga see on mitteametlik. ma tean, et inimene, kes seda tööd korraldas, on just la hiljuti lahkunud ja me peaksime olema ka väga ette, ega väga ettevaatlikuks, väga paljud inimesed, kes on näiteks EAS-is teinud väga head tööd äh,, siis tekib see probleem, et need struktuur enam ei toimi, kui me ei nõua seda, et äh, me ei ole vastavat struktuuri selle jaoks loonud. me näeme ka seda, et üha rohkem on soolise võrdõiguse ja inimõiguse nõustajaid, äh, kes äh, kirjeldavad kõige äh, siis head tava ja ka erinevaid problemaatilisi valdkondi. vastavaid koolitusi on ka toimunud, need nõust-, nõustajad suhtlevad omavahel. oli ka siis äh, kõikidel missioonidel ka äh, nõustaja kaasas. väga äh, palju on toimunud ka koolitust, äh, koolitusi on toimunud ka institutsioonide vaheliselt, kuid meil on probleeme harmoniseerimise standardimisega, sellepärast et enne siirimist on äh, tegemist sellise valdkonnaga, millele eriti palju tähelepanu ei pöörata, kuid praegu püütakse saavutada antud koolitusvaldkonnas ka ÜRO standardimist on äh, Sloveenia troika ajal äh, kogutud kokku selle valdkonna dokumente. Äh, see, ma usun, et kuna dokument on kindlasti juurde tulnud, siis seda tuleks nüüd üle vaadata. ÜRO puhul on olemas ka vastavad indikaatorid, on olemas rakkerühmad ja mõned vabaühendused, kes toetavad riikliku tegevuskava rakendamist ja seda tehakse ka nendes riikides, kuhu läheb Euroopa Liidu äh, toetusprogramm. edasi, probleemideks on selleks, et äh,, et küsitakse, et kas on vaja üldse sellise soolise võrdõiguslikkuse, inimõiguse äh, üksust äh, Äh, leidakse, see ei ole oluline teema, siis edasi, kui meil ei ole struktuuri, kuidas me saame vahendeid ja kui meil vahendeid ei ole, kuidas me saame struktuuri, koostöö, äh, mõningad liikmesriigid näiteks äh, näiteks Saksamaal ei ole siseriiklikku tegevuskavast, nad arvavad, et neil seda vaja ei ole. see on väga kena, aga siis on väga raske jõuda harmoniseeritud lähenemiseni. seega me peaksime muutma Euroopa Liidu tugevamaks ja pakkuma välja erinevaid raamistikke harmoniseeritud koostööst Euroopa Liidus, äh, ÜRO-s ja NATO-s on see, äh, need tegevused erinevad. Euroopa Liit, kes tahab olla äh, osalemas erinevates projektides ja Äh, konfliktide lahendamist, peaks äh, selles valdkonnas tegema ka rohkem tööd. on olemas erinevaid missioone ja see, see puudutab arenguabi valdkonda ja nõnda edasi. edasi äh, probleem on jälle struktuuriga, sellepärast me ei näe, kus kohas täpselt need äh, vastutusliinid on seda slaidi te ei näe, sest aga dokumendis on kõik see olemas. ma tahaksin kõigepealt rääkida indikaatoritest, kuid äh, huvitav protsess on meil Euroopa Liidus praegu näha. me ei tohiks unustada seda, et tegemist on naistega relvastatud konflikti raames, on see uuring, mida me jälgime. Prantsuse eesistumiste kohaselt äh, olid ka mõningad indikaatorid, mida me järgisime äh, seal on erinevate näitajad, protsendid, naiste-meeste pro-, äh, hulk, kui palju on neid kõrgetel ametikohtadel personali hulgas, finantseerimisvahendid, koostööprogrammid ning ka meeste ja naiste protsendile suhtarv äh, ka pagulaste ja sisserändajate osas. Neid, kui me vaatame neid erinevaid indikaatoreid, siis Prantsuse eesistuja tahtis hinnata rohkem naiste osaluse relvastatud konfliktidest, kuid ÜRO omakorda võttis neid indikaatoreid mis on pärit äh, naiste äh, valdkonna äh, teadusliku uurimise valdkonnas, kus tegeldakse süvalaiendusega, vaadatakse seda, millisel viisil on võimalik need dokument kokku panna. antud indikaatorite põhjal me ei, ei näe midagi sellist, kes, mis vaitaks konkreetselt naisi äh, relvaste konfliktides Ah, välja arvatud siis need riigid, mis ei ole veel jõustanud resolutsiooni üks, kolm, kaks, viis. liikmesriigid on nüüd jõudnud äh, nende indikaatoritega nõustuda ja on kokku lepitud ka selles osas, et peab täpsemalt uurima välja, millised need indikaatorid on on olemas ka erinevaid äh, analüüse missioonide osas. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, finantseerimine viitab äh, resolutsioonile ja soolisele suva, suva laiendamisele, aga see ei ole konkreetne teemane, kohane viide, vaid üldine viide. me vajame struktuuri, personali ja ressursse ning meil on äh, vaja ka kõrgetasemelist rühma äh, kes äh, toetaks neid äh, valdkondi, kus on olemas inimene, kes oleks siis esindajaks ning kes saaks toetada nende rakkerühmade äh, tööd ja toetaks ka parema eelarve saavutamise võimalusi ja ma ootan küsimusi. suur aitäh nende küsimuste eest ja selle ekspertiisteadmise ees. nüüd avame siis mikrofoni küsimusteks-vastusteks lühimärkusteks ja kindlasti kolleegid soovivad sõna. proua Lunatšek, proua Brandner. aitäh! Nende väga huvitavate mõtete eest selle kohta, mida on saavutatud, mis veel on puudu. paar aastat, äh, paar äh, kuud tagasi olin äh, naiste regionaalse lobigrupi koosolekul Äh, Kagu-Euroopa kohta, see oli üsna sarnane, see, mida seal tutvustati, olukord võib olla veel problemaatilisem kui äh, see, mis teie tutvustasite, kõik need ettekanded, nende vaimustus, riiklik äh, tegevusplaan, aga rakendust ei ole, raha ei ole ja naisi tippametites ka ei ole, et kõigest sellest lihtsalt ei piisa, nagu te ütlete. sama asi eestvedamise puudumine ka Euroopa Liidu tasandil, välisteenistustes, seesama äh, see käib vägagi kokku sellega, mida meie oleme näinud oma debattides Catherine Ashtoniga, mille äh,, sest nagu ta ütlesin, tema on vägagi süvalaiendamise poolt, aga probleem on see, et inimõigused ja äh, naiste õigused, kui äh, struktuuri ei ole, kuidas seda süvalaiendada? see idee lihtsalt kaob ära. tahaksin küsida ühte asja, mis on Julexis, sest mina olen ka selle parlamendi Kosovo teemal raportöör ja see puudutab ka äh, EU, äh, Eurleksi härrade Kamepool. Äh, ma tahtsin teilt küsida, kuidas teie hinnate nende tööd soolise võrdõiguslikkuse teemal ning promodes soolist võrdõiguslikkusest EULEX-is ja ka sealt väljaspool. ja tänan ka selle eest, et ütlesite, et tegemist on endiselt äh, naiste vabaühendustega, kes peamiselt seda teemat edasi ajavad, sest nii parlamentides kui ka rahvusparlamentides me näeme, kui väga me vaba, vajame äh, vabaühendusi naiste teema edasiarendamisel ja selle parlamendiliikmena Ahvetis ja CEDES arvan ka, et pea, peame ise hästi palju ära tegema. Ahveti ja CEDE büroodid, bürood koosnevad ainult meestest. delegatsioonides mis meil on erinevates maailma piirkondades, ainult kahte neist juhivad eh, naised, ülejäänus, ülejäänud mehi. minu arvates me ise peame tegema ka väga palju selleks, et parandada naiste eh, silmapaistvust eh, erinevatel tasandil. Eurolati koosolekul Ecuadoris ja julgeoleku ja kaitse debatis mina ja vist üks Ladina-Ameerika naine olid ainsad naised, kes sõna võtsid, praktiliselt kõik olid mehed, seegi on asi, mida, millega saame siin parlamendis rohkem veel töötada, aitäh! aitäh, aga ma tervitaksin ka inimõiguste alakomisjoni esimeest, mis Eugeni siia koosolekule soolise võrdõiguslikkuse teemal. järgmine kõneleja proua De Brun ja siis proua Valgner. suur aitäh! Te ütlesite, et olite uurinud mõningaid äh, siseprogramme ja konkreetsemalt siis võrdõiguslikkuse alaseid programme, kas uurisite ka ähm, Euroopa rahu- ja lepitusprogramm Iirimaalt, see on siseriiklik programm, aga see puudutas konflikti, konflikti lahendamist, konfliktist väljumist ja siin oli kolm erinevat programmi kokkuvõttes, äh, rahu, Peace üks, kaks ja kolm, aga neil oli kõigil spetsiifiline naist, naisi puudutav meede võib-olla teie jaoks ei ole midagi äh, uut, aga see võib olla ka huvitav. ja et äh, lihtsalt teile teadmiseks, enne parlam-, Euroopa Parlamendi tulekut olen seotud läbirääkimistega, mis viis rahu äh, protsessini Iirimaal ja Belfastis on absoluutselt hädavajalik et pidevalt jälgitakse ja märgitakse ikka ja jälle ära, et naised peavad olema läbirääkimiste juures ning tunnustada naiste rolli äh, rahuvalves ja lepituses, sest kui seda ei ole, kui see ei ole asi, mida läbirääkijad ise äh, aru saavad, siis neid äh, tuleb, neile tuleb lihtsalt kogu aeg seda meenutada, kui me tahame tulemusi saada. aitäh, proua De Brun, proua Frank! aitäh selle raporti eest! kui te rääkisite kahe tuhande kaheksanda aasta dokumentidest, siis see tundub olevat nii ammu-ammu tagasi. väga hea selle raportiga on see, et saab äh, selline baas, äh, baasikirjeldus paika. kas on lihtsam pääseda numbritele ligidele, ligidele ja saada aru, millest me räägime, rääkisime kaks-kolm aastat tagasi, sest ma tean, et tol ajal rääkisime ühest teisest raportist ja mulle tekkis mulje, oli päris keeruline, mulle tundus, et oli keeruline isegi andmeid kätte saada. kas see on natukene, olukord on paremaks läinud? tõenäoliselt äh, teie soovitused kõik seda toetavad, aitäh! aitäh, proua Brandner! ja nüüd meie kõnelejale juurde tagasi ja ma palun, et te teeksite siiski väga-väga lühidalt, sest meil on terve grupp eksperte veel, kes tulevad peale seda koosolekut, aitäh! um,? I can actually be brief because they saan teha väga lühidalt, sellepärast et vastused on lihtsad. EULEX Kosovo. käisin EULEX Kosovos, olen Balkani riikides mitu korda töötanud vabaühendustega Kosovos. EULEX Kosovo puhul on esimene missioon, kus on soolise võrdõiguslikkuse teema, siin linnuke saab kirjas see on mingisugune viis soolise võrdõiguslikkuse valvajat ja neli äh, naisliiget ma tean, äh, ma saan aru, et siin oli väga palju probleeme sellega, et nii palju, kui mina tean, oli väga palju äh, kõrgetasemelist toetust äh, sellele, mida soolise võrdõiguslikkuse valvajad pidid tegema, see on minu isiklik arvamus. väljaspool seda rääkides kohapealsete naistega, nad ei jäta mulle muljet, et neile eriline, erilist muljet see missioon avaldaks. see on üleüldiselt missioonidega tihti peavad nad töötama rohkem äh, suhtekorraldusega missioonisiseselt kui ka väljastpoolt. ei, Iirimaa teemalt ma tegelikult äh, ei kajastanud seda oma uurimusse, üldse ei puudustanud, puudutanud, äh, see jäi mul kahe silma vahele, ma väga tänan, et selle välja tõite. üks punkt, probleem Euroopa Liidu dokumendiga ütleb, et where appropriate ehk siis seal, kus oluline või sobilik, enamik lükkavad sellest enamik lükkub selle kõrvale. Access to figures, ligipääs numbritele ma küsisin ja küsisin ja küsisin eriti komisjonilt lihtsaid äh, numbreid äh, isi-, ähm, personali kohta, neid kuskilt ei salvestata, mitte keegi ei jälgi seda, küsimus ei ole see, et nad ei taha mulle anda, vaid tegelikult neil ei ole neid andmeid. nõukogu on parem, nõukogu olukord on parem, aga EAS-is nad lihtsalt pööravad rohkem selle tähelepanu. ma lihtsalt tahtsin teada, kas on keegi, kes kogub neid andmeid Nad tundusid olevat täiesti segaduses iga kord, kui ma küsisin, hoolimata sellest, et äh, volinik Ashtonil on oma kabinetiga, mind äh, põrgatati emailidega edasi-tagasi ja keegi ei teadnud. seega on küsimus EAS-i kohta ja ma tahaksin kangesti teada, kes selle eest vastutab, aitäh! suur aitäh! nüüd annan Eva-Britile edasi, et tema jätkab selle koosoleku juhatamisega. aga me jääme samal teem-, teemale. suur tänu, proua Haudala ja suur tänu ka meie kutsutud ekspertile, proua Kiiale. ta on kindlasti täiendanud meie teadmisi ka selles osas, mida me veel peame tegema ja kuidas saame kaasa aidata. aga nüüd siis tervitaksin samuti kutsutud eksperte ja külalisi. paraku pean aga meenutama, et aega hakkab väheks jääma, kuna me alustasime hiljem. ja seetõttu saan anda teile mõlemale kümme minutit esinemiseks, see on vajalik selleks, et äh, ka küsimuste esitamise aeg jääks äh, meile tänase koosoleku vältel veel kasutada. kõigepealt äh, tere tulemast, proua Dagmar Schümener ja ähm, see on äh, UN Women uus büroo Brüsselis ja meil on väga hea meel loomulikult, et selline äh, uus büroo äh, tegutseb Brüsselis. palun, proua Schumacher. Thank you very much. suur aitäh, Eeva. ja suur tänu ka Heidile, kes mind täna kutsus mul on hea meel siin täna olla, kõigepealt peadirektoraadile aitäh ka presentatsiooni eest, see oli tõeliselt inspireeriv. tahaksin rääkida paar sõna viimasest äh, möödunud kuust, oktoobrikuust, me käisime New Yorgis ja see oli kindlasti resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis seisukoha pealt väga oluline, meil on palju inimesi, kes on tööd teinud selle resolutsiooni kallal, aga rakendamine äh, on jäänud natukene tahaplaanile. seepärast äh, räägiksin nüüd kolmest erinevast äh, sündmusest. kolmeteistkümnendal oktoobril Julgeolekunõukogus äh, toimus ähm, koosolek, kus räägiti rahu ehitamisest, ehitamisest ja sellest, kuidas rahu ülesehitamisel naised saavad kaasa aidata eh, rahuprotsesside, haldusstruktuuride loomisel. peasekretär on ka öelnud, et eesmärgiks peab ÜRO-l olema äh, siis suurendada viiend protsendilt viieteistkümnele protsendile ressursside osakaalu, mis arvestavad naiste vajadusi konfliktijärgselt. samuti võeti vastu seitsmes tegevuskava ja see tugines jällegi resolutsioonile kolmteist kakskümmend viis, rõhutati, et rakendamine on väga oluline ja muidugi räägiti sellest, mida on võimalik teha ÜRO süsteemi raames see siis oli esimene oluline sündmus. teine aga oli äh, üleeilne avatud päev, kahekümne esimesel oktoobril kaks tuhat kümme, mis äh, ähm, kaasas naisaktiviste, kes võitlevad rahu eest ja kindlasti oli seal palju erinevaid naisorganisatsioone. seal oli UNIFEM-i, TPKA esindajaid ja see oli kahekümne seitsme avatud päeva äh, nagu lõppsündmus äh,, mida oli äh, peetud igal pool äh, maailmas. Eh, Sudaani, Nepaali ja Burundi esindajad olid kohal, eh, samuti erinevad eh, siis ÜRO struktuuride sekretärid, suursaadikud, nõukogud, istujad, vabaühenduste esindajad tegemist oli ajaloolise hetkiga, sellist ei ole varem toimunud ja me loodame, et sellised tippkohtumised hakkavad toimuma tulevikus regulaarselt. räägiti sellest, et naistele tuleb anda rohkem võimu otsuste langetamisel, räägiti õiglusest, kaitsest ja ootusest ähm, naistele nii konfliktide vältel kui ka pärast äh, konflikte majandusressurssidest ja toetuseks naistele siis taastumisprotsessis. ja siis äh, äh, kolmas sündmus, millest samuti tahaksin rääkida, see oli koosolek, mis toimus kahekümne kuuendal oktoobril Julgeolekunõukogus. meil äh, tunnistas Julgeolekunõukogu, et resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis osas tuleb teha senisest rohkem, indikaatoreid tuleb kasutada selleks, et naised rahu ja julgeoleku töös oleksid senisest rohkem kaasatud ja peasekretär andis ülesandeks äh, nõukogule äh, tööd korraldada vastavalt resolutsioonile tuhat kolmsada kakskümmend viis ja et seda tuleb ka strateegilises planeerimises arvetada ehm, ka järgne, järgmise aasta jooksul samuti viie aasta jooksul tuleb korraldada ministri taseme kohtumine resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis osas. Ehm, see julgeolekunõukogu koosolek oli üks ajaloo pikemaid, üle kaheteistkümne tunni. Ehm, tegeldi väga dramaatilise teemaga, sõnavõtjaid eh, oli väga palju, üheksakümmend üks, sealhulgas ka peasekretär Michelle Bachelet'le juba täna on vihitatud korra, tema esindas siis peasekretäri tellimusel koostatud raportit ja ta tunnustas siis liikmesriikide ja kodanikuühiskonna saavutusi resolutsiooni tuhande kolmesaja kakskümmend viis osas ECOSOC, NATO, Aafrika Liit, kaheksakümmend kaks liikmesriiki pluss Palestiina olid esindatud minist-, kriteeriumite asemel ja samuti proua Hillary Clinton oli kohal. selle koosoleku tulemusena võeti vastu eh, seisukoht ja ÜRO eh, naisküsimuste edendamise osas oli see samm edasi, proua Bachelet julgustas ka tulevikus jätkama tööd naiste julgeoleku ja rahu küsimustes. see on võtmeküsimus ja indikaatorite osas paragrahvis kümme ütleb Julgeolekunõukogu, et ÜRO vastavad ehm, siis üksused peavad kasu-, koostama resolutsiooni, raportit selleks, et resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis endisest tõhusamalt ellu viia, sealjuures arvestades iga riigi spetsiifilisi olukordi. ja lähtuda tuleb raporti lisas toodud andmetest väga tähtis on, et ka Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid küsimusega jätkuvalt tegeleksid, nüüd on meil olemas kakskümmend kuus indikaatorit, mille e, seisukorda tuleb jälgida liikmesriikides ja need on kõik indikaatorid, mida e, ÜRO süsteem arvestab või UN Women arvestab, aga äärmiselt tähtis on samade küsimustega tegeleda ka siin parlamendi perspektiivist. nüüd äh, see äh, seisukoht äh, ei äh, tähendanud seda, et järelevalve ja aruandluse osas midagi oleks parandanud, sest äh, nõukogu küll tunnistas seda, et äh, väga oluline on resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis endisest jõulisemalt äh, rakendada. see, mida ma ütlesin, puudutas äh, oktoobrikuu kolme olulist sündmust aga nüüd räägiksin sellest, mida saaks parlament teha ja milline oleks Euroopa Liidu roll, mida meil on vaja teha. meil on siis vaja poliitilist tahet, meil on vaja andmeid selle kohta, kuidas see mõjub, me rääkisime siin andmete kogumisest, meil on vaja ressursse ja meil on vaja ka aruandlussüsteemi, kus seire on äärmiselt oluline. aga nüüd teiste tegevuste osas, eh, see annab tõepoolest mõtlemise ainet, me rääkisime siseriiklikest tegevuskavadest, meil veel ei ole Euroopas olemas kahekümmend seitset tegevuskava ja isegi kui on tegevuskavad olemas siseriiklikult, siis võib-olla on need kusagil riiulil, sellepärast et ressursse rakendamiseks ei ole. teiseks on minu arvates tähtis, et me survestaksime Julgeolekunõukogu, et loodaks töörühm, see oleks igati teretulnud. ja väga täpne seire vastavalt indikaatoritele, millele ka juba varem viitasin, kahekümne viiendal septembril sellel aastal, kui Äh, räägiti New Yorgis äh, liikmesriikide kohustustest, kus ka kodanikuühiskonna esindajad osalesid. Nende eeskujul äh, võib-olla peaksime ka luu-, looma Euroopa kohustuste päeva ehk vaatama seda, mida resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis osas on ära tehtud ja mida peaks veel tegema ehm, ehk kuidas naised saaksid julgeoleku küsimusi edendada erinevates riikides, võib-olla Euroopa Liidu liikmesriikide saatkondade vahenditest mingi väike protsent äh, eraldatakse selleks, et naised saaks julgeoleku küsimustega tegeleda, ma näen, et ma olen juba kümme ja pool minutit rääkinud, need olidki mõtted, mida soovisin teiega jagada, tänan äh, den här informationen och... suur tänu selle info eest ja me loomulikult panime tähele neid kaheksat indikaatorit mm, Euroopa Liidu tasandil, Euroopa Parlamendi tegevused ja see, mida Euroopa Liit peaks tegema tulevikus. suur tänu, aga nüüd proua Katariina Leinonen, kes töötab inimõiguste üksuses ja proua Leinonen vastutab nõukogu juures ka selle eest, kuidas äh, raagu, resolutsioon tuhat kolmsada kakskümmend viis ja tuhat kaheksasada kakskümmend rakendatakse. palun, proua Leinonen ähm.. suur aitäh ja aitäh, et andsite mulle võimaluse siin paar sõna ütelda Euroopa Euroopa äh, Liidu poolsest äh, resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis rakendamisest on väga kena, et Euroopa Parlament on taolise ürituse korraldanud, olnud nii aktiivne ning äh, nagu proua Kiia uuringus näha, näitab, et parlament on kohe peale üks väheseid institutsioone kohe peale kolmteist kahekümne viie vastuvõtmist, kes hakkas kohe selle rakendamist läbi suruma, nii et mul on väga hea meel siin täna olla see kokkusaamine on äärmiselt ajakohane, sest vaid kolmteist päeva tagasi toimus New Yorgis ammu oodatud äh, Julgeolekunõukogu lahtine debatt, millele Dagmar just viitas ja ma tahaksin mainida, et Euroopa Liit oli äärmiselt aktiivne selle koosoleku ettevalmistamisel ja jõuliselt toetas, et julgeolekunõukogu võtaks need globaalsed indikaatorid vastu, mille valmistasid ette UNIFEM ja Dosaki muuhulgas äh, kasutati diplomaatilisi kanaleid julgeoleku äh, nõukogus, äh, kaasates Julgeolekunõukogu liikmesmaid. teemasid arutati mitmeid nõukogu, mitmeid kordi nõukogu töörühmadest, et me töötaksime välja Euroopa Liidu seisukoha selles teemas. miks ma sellest räägin, sest see on väga hea näide sellest, kuidas me rakendame üleüldist lähenemist aktiivselt tegutsedes ÜRO tasandil. sellest hoolimata peale selle, seda üritust usume, et võime minna kaugemale ka Julgeolekunõukogus ning Austria oli see liikmesmaa äh, selles avatud debatis, kes vägagi äh, toetas põhjalikku äh, reformimehhanismi, nii et Euroopa Liit on tõesti aktiivne olnud selle asjaga tegelema ma ei, ma ei räägi pikalt sellest, milline on Euroopa Liidu poliitika, sest proua Hautala ja proua Gi on sellest juba pikalt rääkinud. kaks tuhat kaheksa oli väga tõsine teema üles tõstetud ja kaks aastat hiljem Prantsuse eesistumisel seda agendat väga-väga toetatakse kogu see kõikehõlmav lähenemine ja igapäevased töödokumendid, kuidas rakendada kolmteist kahtekümmet viit ning kaheksateist kolmekümmend ASDP-st ning kolmas trend eh, Euroopa Liidu inimõiguste juhised, mis puudutab vägivalda naiste vastu, aga rohkem me sammastest rääkida ei tohi, sest me oleme siiski sest me õnneks me oleme konfliktijärgses keskkonnas ja ka Lissaboni järgses öö, eh, Äh, situatsioonis täna toimimas. paar asja, mida tahaksin selgelt välja tuua, see puudutab seda rakendust, alati on nii kena rääkida saavutustest ja kui mul on aega, siis räägin ka nendest asjadest, mis on veel puudulikult lahendatud, nagu proua Kiia juba ütles, täna on meil kolmteist CSDP eh, missiooni ja mõningates missioonides nagu EUPOL Kongo, EULEX Kosovo siin on mitmed ekspertide meeskonda, kes töötavad inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse teemadega. hästi huvitav näide tuli ette, kui ma külastasin EUPOL Kongot. Gumas, Gumas aastal kaks tuhat kümme, seal oli üks politseiametnik, kolm äh, inimõiguste rikkumise spetsialisti ja soolise võrdõiguslikkuse teemasid ehk siis tol hetkel inimõigused ja ähm, sooline võrdõiguslikkus olid ilmselgelt äh, prioriteetsed teemad. kuuest inimesest neli tegelesid nendega. CSDP puhul on valitud inimõigused ja sooline võrdõiguslikkus prioriteetseteks teemadeks valitud, me oleme selle raporti esimese versiooni ette valmistanud ja nüüd käib see läbi erinevates töörühmades, see on väga huvitav protsess, sellepärast et erinevates töörühmadest ähm, ja liikmesmaades ja siis ka BSE puhul, nemadki on kaasatud sellesse diskussiooni ja meie mõtleme samuti selle peale, milliseid tegevusi peaksime prioriteediks seadma lähitulevikus. seetõttu, seetõttu on enamgi veel tänane koosolek ajakohane. jätkuvalt töötame koolituse alal. Rootsi äh, toetas seda jõuliselt möödunud aastal ja täna keskendume sellele, et töötame välja standardite mudeleid. järgmiseks aastaks on standardsed koolitusmudelid olemas sooliste, soolise võrdõiguslikkuse, laste õiguse ja inimõiguste teemadel, just nimelt kriisihalduses ja me väga loodame, et need liikmesmaad, kes lähevad äh, rahuvalve aktiivsetesse missioonidesse, kasutavad just nimelt neid mooduleid. meil on konkreetne veebilehekülg äh, Naised, rahu ja julgeolek ning mainiti siin ka informatsiooni leidmise keerukust või lihtsust, nii et meie püüame seda lihtsamaks teha. vastutus. tegelikult need üheksa indikaatorit, mida proua Kiie välja tõid, olidki kõige esimene, oligi kõige esimene versioon sel aastal, juulis võtsime vastu seitseteist edasimineku indikaatorit raamis kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kolmkümmend viis CSDP kriisijuhtimise ja rahuvalve aspektide puhul mõõtetas, mõõtes näiteks seda, kuidas me naisküsimusega tegeleme ähm,, finantseerides konflikti järgset äh, tööd. mõõdikud olid huvitavad, isegi kui meie enda personal tegeleb äh, kur-, äh, seksuaalkurja äh,, kuriteo või ähm, tagakiusamisega, siis me sedagi peame mõõtma ja sellega tegelema. töötame praegu raporti kallal ja see peaks valmis saama lähinädalatel. ja meil on ka selgem pilt sellest, mis see on, millega me tegeleme, sest me kajastame institutsioone, aga ka kakskümmend liikmesmaad vastasid meile, nii et meil on väga huvitav infokogum, mida läbi töötada. täna saame aru sellest, nendest vastustest, mis me oleme saanud, et aastal kaks tuhat üheksa ja kahe tuhande kümnenda aasta alguses finantseerisid Euroopa Liit äh, ja liikmesmaad äh, kuuekümne äh, viies riigis äh, soolise võrdõiguslikkusega seotud projekte ja näite toome oma raportis ära. üks enne sellest toetusest, mida Euroopa Liit pakub, on näiteks Somaalias, kus lüüak-, luuakse äh, Somaalia naiste agendat, millega peaks äh, saavutama konkreetseid tulemusi. aeg kaob imekiiresti, ma näen, ja mul on väga hea meel, et UNIFEM on siin kohal ja me koos püüame planeerida toetusprogrammi selleks, et järgmisel aastal viia läbi projekt äh, Naised konfliktipiirkondades, püüdes siis äh, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni eh, realiseerida. mainiti ka lahtiste uste päeva ja mis puudutab ÜRO-d, siis meie nõudsime, et kõik meie delegatsioonid ja konflikti järgsetes ja habrastes riikides, et CSDP missioonides korraldaksid eh, lahtiste uste päevi kohalike naisorganisatsioonidega ja ma olen nende tulemustest täiesti vaimustatud. möödunud nädalal osalesin Skype'i kaudu koosolekul Gruusia perifeerses linnas, kus missioon oli kokku saanud, ehm, väljapaistvad naised, kes on seotud poliitika ja majandusega ja arutades seda, mida on võimalik teha selleks, et toetada veelgi ehm, naiste osa seal. järgmisel nädalal tuleb eh, tehe, Agbilis, järgmisel, äh, ülemisel nädalal Bagdadis, rääkisin missiooniga Bosnias, kus korraldati neli koosolekut kogu, kui kokkusaamist üle kogu riigi, nii et nad said kohtuda missiooni juhiga ja seal oli tulnud väga palju häid ideid koostööks, näiteks meie missiooni juht oli lubanud toetada kuueteistpäevast kampaaniat, mis toimub Bosnias teemal äh, naistevastane vägivald ehk me ootame väga huvitavaid tulemusi sellest algatusest ja kopeerisime seda, nii et tänan ÜRO-d. Aafrika Liiduga. see on olnud meie jaoks väga hea partner, sest organiseerisime koos üritusi New Yorgis sellel teemal, aga arutasime teemat naised, rahu ja julgeolek äh, inimõiguste dialoogi raames. kaks nädalat tagasi korraldasime inimõigusalase seminari Adessa Bebas kahepäevased, äh, täispäev oli kahekümne viiendal ja see tulemus äh, toetas meie dialoogi ning võtsime vastu väga palju soovitusi, muuhulgas see, et järgmise aasta alguses võetakse äh, kokku äh, kolmteist kakskümmend viis selle tulemused Euroopas ja Aafrikas. me hakkame vaatama seda, kuidas saame toetada Aafrika äh, Äh, rahuvalvajate koolitust ning äh, Aafrika reservväelaste koolitust. usun, et minu aeg on läbi, nii et puudustest ja soovitustest ma rääkida ei saa, aga nad oleksid puudutanud koolitust, personali ja uue struktuuri üliolulist rolli, mida looma hakatakse ning oleksid maininud ka positiivseid arenguid. kõige esimese Rosalind Marslani äh, ametisse nimetamist, kes läks Addis Abebasse kaks nädalat tagasi selleks, et kohtuda naistega, kes on äh, Aafrika lõunaosast, äh, lõunaosa riikidest pärit äh, naistega kokku saamas, selleks, et nendega päevakohaseid teemasid arutada, aitäh! suur tänu, proua Leinonen! me kuulsime mitmeid selgitusi selles osas, mida on tehtud, mida praegu tehakse ja meil oli suur rõõm kuulda kokku pandud raportist. aitäh teie panuse eest, aga nüüd annaksin sõna proua Leena Aagile, kes on peasekretär Rootsi vabaühenduses, mille nimi on Kvinnatil Kvinna, naine naisele ja organisatsioonis Kvinnatel Kvinna tehakse palju eh, Lõuna-Kaukasuse, Lähis-Ida heaks, et toetada sealseid naisi ja aidata kaasa oluliste küsimuste lahendamisele aitäh, ma tahaksin tänada naiste ja võrdsete õiguste komisjoni ning inimõiguste komisjoni, et nad mind esinema on kutsunud. ma esindan vabaühendust Kvinna tel Kvinna ja me toetame naiste tegevust konflikti äh, situatsioonide lahendamisel. kvinnatel kvinna tähendab naist, naistele ja see on osaline kolmeteistkümnes liikmesriigis tegutsevatest mõttekoodadest, kuidas naised rahu ülesehitamisel saavad kaasa aidata. teiste sõnadega, mina olen see naine, kes praktilist tööd teeb. kaks nädalat tagasi kohtusin ma ÜRO julgeolekunõukogus eh, siis eh, resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis eh, aruteludel ja nii, nagu Dagmar juba varemgi ütles, oli väga palju kõnelejaid. seda võib tõlgendada nii, et peetakse olulisemaks naiste panust rahu ja julgeoleku tagamisel. meie aga arvame, et naiste olukord on vaatamata igasugusele retoorikale hoopis teistsugune. näiteks äh, marginaliseeritakse Afganistani naisi äh, siis lahul läbirääkimistel Afganistanis ja äh, ma räägiksin järgmise struktuuri järgi, kõigepealt räägiksin, milliseid koma, milliseid kogemusi on Kvinnatel Kvinna omandanud selles osas, kuidas naised on organiseerunud ja siis räägiksin ühest raportist, mis on kodanikuühenduste tegevuse kohta koostatud. siis meil on kolm Äh, soovitust. selleks, et Euroopa Liit saaks olla rahu edendamises äh, tõhus partner, tuleks teha järgnevat. tunnustada selliseid organisatsioone ja ka anda neile toetust. küllalt sageli siis äh, peetakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis ennekõike rahu ja julgeoleku resolutsiooniks ja ähm, naised arvavad, et nende osalemine protsessides, nende perspektiivid, nende panused läbirääkimistel aitavad kaasa äh, pideva rahu sa-, säi-, säilitamisele, ehk et tegemist on kindlasti rahu ja selg-, julgeoleku seisukohalt äh, olulise teemaga. poliitilised ja, ja siis äh, äh, juriidilised õigused naistele on äärmiselt olulised, kui ignoreeritakse poole elanikkonna vastavaid õigusi, siis rahu ei ole äh, sellised ähm, kuriteod nagu näiteks vägistamine võivad ka ohustada julgeolekut ja rahu. sellised resolutsioonid nagu tuhat kolmsada kakskümmend viis peaksid arvestama kindlasti naiste olukorraga, kuid praktikas kahjuks sageli see nii ei ole. miks? võib-olla on asi selles, et ei teata, kuidas seda teha või on hoopis asi selles, et äh, see on valdkond, mis äh, peamiselt, äh, millega peamiselt tegeleb poliitiline eliit ehk teiste sõnadega mehed ja nad ei teadvusta üleüldse naiste rolli konflikti erinevates staadiumides. ja kuna naisi marginaliseeritakse, mm, siis äh, hierarhia, võimuhierarhiatest tuleb eh, kasutada teisi teid. on võimalik naisi kiiresti organiseerida ja naised on valmis tegutsema konfliktiolukordades. Eh, seda üsnagi pragmaatiliselt, mitte et naised oleks kuidagi paremad, aga naised peavad arvestama rohkem perekonna ja laste vajadustega ja võib-olla tundub see esmapilgul peamiselt humanitaar- või sotsiaaltööna, mitte aga rahu- ja lepitustööna. aga meie seisukoht on, et näiteks sõjapõgenike laagrites võib just selline tegevus olla inimeselt inimesele diplomaatia aluseks. inimesed, naised tõepoolest püüavad teha koostööd erinevate küsimuste allal, edendada eh, siis dialoogi. näiteks Lõuna-Kaukaasias on naised väga aktiivsed Nagorno-Mägi-Karabahhis, eh, siis Mägi-Karabahhi, Gruusia naised, eh, siis Vene naised, nad väärivad tunnustust aga juhid ei näe neid naisi naisi nähakse ainult ohvritena ja tõepoolest naised on ohvrid relvastatud konfliktides, aga kui pidevalt nähakse neid ainult äh, ohvritena, siis ei nähta nende rolli rahu ja inimõiguste ja poliitiliste aktivistidena. Ehm, sa, väga harva nähakse naisi sellena, kes nad äh, rahuläbirääkimistel olla võivad, nad on nii meeste kui naiste äh, siis kaitsjad. nüüd aga annaksin ähm, sõltumatu hinnangu resolutsioonile tuhat kolmsada kakskümmend viis. me oleme juba sellest resolutsioonist äh, rääkinud üsna palju, et näiteks äh, valitsused ja poliitikud ei rakenda seda, millest nad paljult ähm, räägivad, ei viida ellu programme, mis peaksid kehtima konfliktijärgsetes olukordades, on äh, juba täna ka räägitud sellest, et Euroopa Liidu dokumendid on suhteliselt head, sellega ma ka nõustun. aga Kolumbias, Kosovos, Lähis-Idas äh, ei ole tehtud äh, piisavalt analüüsi äh, soolisest seisukohast ja on põnev see, mida te ütlesite, et olukord on paranemas, me loomulikult suhtume sellesse positiivselt ja soovime aidata nii palju kui võimalik. aga juba ka nimetati seda, et äh, Euroopa Liidu institutsioonides peaks töötama rohkem naisi kahjuks on progress liiga aeglane ja mina ise vabaühenduse esindajana rõhutaksin parlamendi määravat rolli ja seda, et ähm, nii parlamendi kui komisjoni töö edendamiseks on just teie tegevus väga tähtis, ma olen kindel, et tegelikkuses polegi seda vaja meenutada aga finantsperspektiiv, mis koostati kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ja seal edasi, sealt tõesti peaks toetama vabaühendusi, mis eh, tegelevad eh, rahu ja julgeoleku küsimustega ja naiste küsimustega konfliktiolukordades. Ehm, täna on räägitud ka tegevuskavadest ehm, need on ka pärit Euroopast, ka tuleks paika panna minimaalsed standardid nende kavade osas. ja nüüd siis äh, räägiks, milliseid soovitusi annab Kvinna del Kvinna organisas-, äh, organisatsioon. kõigepealt tunnustamine. võtmesõnaks on äh, naiste tegevuse tunnustamine rahu nimel tegutsemine ei ole kellelegi äh, ohtlik, siis ähm, nii organisatsioonide kui eraisikute diskrediteerimine nimetatakse terroristideks ja nii edasi, aga tegelikkuses on tegemist usaldusväärsete äh, tegutsejatega. sooviksin rõhutada nii teile, kes te olete tänasel koosolekut ja teistele poliitikutele, et alati, kui te sõidate konflikti piirkonda, siis kohtuge ka naistega, te saate väga olulist äh, informatsiooni ja te toetate nende naiste äh, tegevust. teiseks soovitame kaasata naisi lahu-, läbirääkimistesse, juba räägiti, et ainult kuus protsenti vahendajatest konfliktisituatsioonides kümme viimase aasta jooksul on naised, minu arvates on ammu aeg selleks, et paika panna kvoodid. tõenäoliselt muud võimalust edasiliikumiseks ei ole. ka rahuläbirääkimiste laua taga on tarvis naiste, äh, naiste äh, seisukohti, sest äh, sõda ei lõppe sellega, kui viimane kuul välja tulistatakse. ja rahuprotsessides kindlasti soolise võrdõiguslikkuse momente peaks arvestama. ja nüüd minu viimane, kolmas punkt, mis on loomulikult rahastamine. see on võimu, oluline selleks, et suutlikkust parandada. sageli juhtub, et ähm, naised, rahuehitajad just äh, põrkuvad äh, rahalistele probleemidele. loomulikult on ka juhtimise küsimused väga tähtis ja äh, väga hea, et meil on nüüd olemas kõrgetasemeline naisesindaja rahuküsimustes ka ÜRO-s. Eh, ehk resolutsioon eh, number tuhat kolmsada kakskümmend viis ei ole mitte resolutsioon, kuidas sõda turvalisemaks muuta naistele, vaid see on eh, resolutsioon sellest, kuidas jätkata elu jätkusuutlikult. Äh, suur tänu, proua Aog, me panime kõik kolm võtmesõna endale kirja. meil on hea meel, et me kuulsime nii Euroopa Liidu, ÜRO kui ka kodanikuühiskonna seisukohti äh, naiste äh, ja konfliktiolukordade kohta. suur tänu ja loodan, et te olete valmis ka vastama küsimustele. nüüd siis äh, annaksin sõna meie komisjoni liikmetele küsimuste esitamiseks ja arutelu jätkamiseks. Yes, <laughs> proua Runatšek, palun. Uh, suur tänu äh,. siis äh, Rootsi organisatsioonile äh, ja olen koos kolleegiga ka välisasjade komisjoni liikmed, nii et vähemalt te teate, et keegi on esitatud, esindatud ka seal, kuid ma oleksin natuke, natuke tahaksin provotseerida, sest mõnikord tekib selline tunne, et kui me räägime sellisest resolutsioonidest ja, ja samamoodi, mis puudutab naisi ja rahujulgeolekut ja tundub, et tegemist on sellise paradoksilise äh, Äh, teemaga, et ehk me peaksime seda ümber nimetama, et äkki me peaksime seda nimetama selleks, et see on mees rahu ja julgeolek. et siis see oleks nagu meeste teema rohkem, et naised äh, ei ole, naised muidugi on ohvrid, aga nemad ei ole ainult ohvrid, vaid ka rahu loojad, et ehk me peaksime seda sellist äh, äh, vaatenurka muutma, mina feministina muidugi räägiks väga naiste teemadel, aga siin äh, tahaksin öelda seda julgeolek ja äh, Äh, kaitsepoliitika ja on meeste teema ja sotsiaalküsimused tihtipeale naiste teema, et see on ka asi, mida tuleb muuta. olles seda nüüd öelnud, siis äh, üks küsimus on proua Leinonenile. Te rääkisite välistalitusest, millest äh, koos kolleeg Brandneriga oleme sellest väga huvitatud. kas te võiksite rääkida mulle natuke sellest, milline struktuur hakkab välja nägema, sest, äh, sest äh, soolistes küsimustes, kui meil on olnud äh, läbirääkimisi Catherine Ashtoniga, siis me oleme öelnud, et me peaksime, et see inimõiguste küsimus peaks olema põhiline. aga me ei tea veel, kuidas see tegelikult hakkab olema, kas te võite öelda, millises suunas on see minemas, kas te juba teate või on endiselt selles valdkonnas veel segadust? ma te tean, et te olete nõukogus, meil on parlament ja loomulikult meil on ka igasuguseid asju, mida peaksime tegema selleks, et survet avaldada. aga kui see tõepoolest on nii, et tegemist on äh, suure segadusega, siis ehk meie parlamendis peaksime ka avaldama rohkem survet, et asju ära teha. liikmesriigid peavad ka survet avama, avaldama ja kodanikuühiskond ka, ma usun, et teie omalt poolt teete kõik, mis võimalik Äh, ehk on vaja enamat. Äh, kas te võiksite sellest palun rääkida? ja veel üks asi minu kogemuste põhjal, olles töötanud kodanikuühendustes väga kaua aega, enne kui ma tulin parlamendisse, puudutab kvootide küsimust. kui me räägime reageerijast, reageerimisest, kas läbirääkimiste või muude asjade puhul, kui me ei nõua kvoote Äh, samamoodi nagu see puudutab näiteks äh, läbirääkimisi, siis naisi, naised ei ole sellisel viisil esindatud, mis võimaldaks meil saavutada progressi ma tean, et paljudele inimestele selle ei meeldi ja meestele ei meeldi, et jah, et, et kvoodid ja siis on lihtsalt sellised äh, Äh, naised, kes on seal kvootide pärast, mitte enda pärast, aga samas on ju äh, väga palju mehi, kes on oma ametikohas sellepärast, et nad on mehed, mitte sellepärast, et nad esitaksid ainult antud küsimust või oleksid tõepoolest väga head antud valdkonnas. ning äh, ma usun, et paljud ka minu fraktsioonis oleksid sellega nõus. ja mida ma olen parlamendis ka arutanud siis järgmisel aastal on kindlasti positsioone, mida tuleb muuta ja meie nõuame ka seda, et peaks olema rohkem tasakaalustatud lähenemist, rohkem naisi ja ka erinevates komisjonides. alguses me tõepoolest kõik olime üllatunud ja vaatasime, kuidas see kõik on võimalik. aga see oli siis kriitika. suur tänu, proua Lunatšek! sooviksin ainult kommenteerida, et äh, selle ähm, ka seoses, et naisi peamiselt käsitletakse ohvritena ja ainult ohvritena on kahetsusväärne ja ei nähta, millised pädevused naistel on olemas, milliseid oskusi naised omavad, et nad saaksid positiivselt lahendustele kaasa aidata. et äh, väga kergesti juhtub see, et naisi nähakse ainult ohvri kontekstis ja üleüldse ei nähta neid oskusi ja teadmisi, mis naistel olemas on mis aga kvootide sisseseadmist puudutab ja naiste mõju üldse, siis meie võrdõiguslikkuse komisjonis töötame just selle nimel, et naiste mõju suurendada. me oleme koostanud tööprogrammi järgmiseks aastaks, kus mitmed küsimused on kaasatud, et ja loodetavasti õnnestub meil ka meie tänase teema Äh, osas midagi ära teha. sest äh, otsustusalal on väga oluline, et äh, oleks naisi ja tähtis on ka see, et meie naistena näitaksime üles solidaarsust nende naiste osas, kes on ähm, jõudnud otsustaja positsioonile. kõigepealt on tähtis, et naisi tekiks rohkem otsustajateks ja siis, et me ka toetaksime neid naisi, kellel see vastutus on. aga nüüd siis annaksin ka sõna Kosja Latsutile, ma vabandan, kui ma ei hääldanud õigesti oma nime. suur tänu, ma töötan Euroopa Komisjonis, ma vaban, et äh, ma, kui ma olen ainuke, kes selle küsimuse esitab, võib-olla teie jaoks on see väga selge kas on olemas ka Euroopa Liidu äh, tasandil olemas äh, midagi sellist, nagu on olema, äh, olemas riiklik tegevuskava? kas seda võiks arvestada, et sellist asja et oleks mõistlik luua ja kas meil seda on vaja? Mrs Cornelissen, was good? proua Cornelis, palun mm,. Yeah. suur tänu tavaliselt on ühe, üks igast äh, äh fraktsioonis, kes räägib, me püüame seda korraldada, aga kuna siin ei ole väga palju liikmeid kohal, kaks rohelist siis, äh, kes siin on, võivad mõlemad sõna võtta. ma räägin lühidalt. ma pean hetke pärast ka lahkuma, sest meil on täna väga palju ühel ajal toimuvaid koosolekuid. nii et et äh, ma loodan, et vähene osalejate arv ei tähenda, et meil ei ole huvilisi piisavalt palju. nagu Ulrik juba ütles, siis mina tahaksin omalt poolt öelda, et äh, meile kui parlamendiliikmetele oleks see väga kasulik, äh, kui meil oleks lisainformatsiooni, just konkreetsemat informatsiooni, mida me saaksime kasutada erinevaid riike silmas pidades me osaleme erinevatest delegatsioonidest, erinevatest riikidest. on ka päris äh, palju inimesi, kes on valmis antud valdkonnaga täpsemalt tegelema, kui nad oleks sellest teadlikud paremini. meil on vaja sellist jupikaupa edastada informatsiooni, mis on konkreetselt äh, suunitletud antud ähm, äh, raportile või antud äh, missioonile, visiidile või meie tööle, millega me tegeleme. ning me peaksime ka tegema ettepanekuid, mis puudutab muudatusettepanekuid. mida konkreetsem antud informatsioon on ja kui meil on seda oma töös lihtne kasutada, seda parem see oleks mina oleks vägagi valmis äh, järgmise raportis selle informatsiooni lisama näiteks Balkani riikide kohta, seal on veel tegemist äh, lepitusprotsessidega. ma olen tegutsenud naiste hulguse valdkonnas terve elu ja ma ei ole veel äh, mõelnud selle peale, et teada saada, kas äh, enim-, naised on selle valdkonnaga piisavalt äh, kaasatud, ma ei saa aru isegi, milleks, miks me ei ole selle peale mõelnud. nii et tõepoolest on väga hea, kui meile tuleksid ka sellised soovitused äh, Euroopa Liidu eksperti poolt. suur aitäh, proua Kornelissen ja nüüd on võimalus anda sõna meie kolmele kutsutud külalisele. igaühel umbes kaks minutit ja kõigepealt annaksin sõna lõpukommentaariks proua Schumacherile, palun. Actually I don't think there is tegelikult ma ei usu, et siin olekski väga palju midagi lisada, ma tõepoolest hindan väga seda, mida proua Kornelsen just ütles ning kui me suudame sellise informatsiooni edastada koos äh, kodanikeühendustega, siis, äh, äh, siis oleks ju väga hea. et see oli huvitav, mida te ütlesite teinekord, kuigi te, te olete töötanud selle küsimuse kallal juba väga pikka aega ja teatud asjad teil ei ole mõttesse tulnud, nii et me peaksime Äh, ka sellega arvestama, et mõnikord äh, see, mis on ilmselge, tegelikult ei ole nii väga ilmselge ja mida tuleks ära teha selleks, et see oleks siis selge. lisaks sellele ma usun, et oli ka äh, see on väga huvitav asi, mis te mainisite siseriiklike tegevuskavade osad, osas, et see võiks olla ka üle-euroopaline tegevuskava. aga see ei ole küsimus, millele mina saaksin vastata ja sellega, see oleks minu poolt kõik, suur tänu! aitäh ja nüüd annan sõna lõpukommentaaris proua Leino-Neelile, palun! Um... suur tänu! tavaliselt ma viitan ka sellisele Euroopa Liidu regionaalsele tegevuskavale kui äh, Äh, kui rääkides meie sellest üldisest tegevuskavast, võib-olla ehk me peaksime täpsemad olema, viitama sellele, kes mida teeb, ehk võib-olla need oleks indikaatorid võinud olla siin ka lisatud. tegemist oli igal juhul äh, hea algusega ja aastal kaks tuhat kaheksa meil õnnestus saada ka poliitilist progressi, nii et igal juhul see oleks siis see Euroopa Liidu tegevuskava, kuid eh, kahjuks on olemas väga vähe informatsiooni, mis puudutab tulevast struktuuri, lisaks sellele, mida Catherine Ashton ise on esitanud paar kuud tagasi, nägin organisatsiooni enda graafikut või siis struktuuri see oli äh, sarnane Relaxile, kus meil on erinevad regionaalsed valdkonnad ja siis on inimesed, kes vastutavad äh, teatud valdkondadest konkreetsemalt, suuline võrdluslikkus oli mainitud, kuid selline struktuur, ma ei tea, nüüd ei tea, kas see on meil endiselt kavas, aga kui meil on tegemist ainult äh, soolise küsimusega, sellise struktuuriga, mis on sarnane kõikidele teistele struktuuridele, siis on väga raske, et antud struktuuris on võimalik avaldada piisavalt tugevat survet teistele sõsarstruktuuridele, meil on oma äh, hierarhiad, sest me kõik ju sõltume hierarhiatest. tegemist oli siis äh, erinevate kriisistruktuuridega, see NDPT süsteemiga äh,, siin on minu kolleeg ka see ühe selle valdkonna eest vastutav, ja et kõikidel on taas oma hierarhiline kord äh, ja me esitasime enda jaoks küsimuse, kas nüüd see teeb meie tegevuse tõhusamaks, kui meil on selle oma eraldi osa. Ähm, ja ma arvan, et see ongi minu poolt kõik oh,. To... veel üks asi tahtsin lisada, et minu enda kogemused, olles äh, töötanud äh, Relaxis äh, naise, naiste rahu ja julgeoleku valdkonnas, minnes seejärel nõukokku, näitas mulle väga selgelt, kuivõrd oluline oli Javier Solana isiklik esindatus ja see oli minu jaoks äh, vägagi üllatav, kui me nägime, kus õige inimene õigel kohal, kes äh, suudab seda teha, tahab seda teha, on saavutanud ära suurepäraseid asju ning õige inimene suuvaks, suud-, suudab teha ära väga häid asju ja see on siis järelmõtlemise teema. Eh, aitäh ja nüüd proua Aag. see oli väga huvitav äh, kommentaar ja ma usun, et see on siis vihje parlamendile selles osas, mida võimalik ära teha, kui nõuda kõrgetasemelist esindatust. väike kommentaar kvootide osas, sest see on tegemist pikaajalise diskussiooniga, ma tean, et äh, parlament selle teemaga ka tegeleb. kvoodid toimivad, me teame seda ja me oleme seda näinud, kui me räägime naiste poliitilisest esindatusest üle maailma. ma usun, et sellele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata. kui me räägime riigisisesest informatsioonist, siis loomulikult me võime seda informatsiooni pakkuda ja meie kadusorganisatsioon siin on vägagi valmis pakkuma seda kõike ja ei tohiks unustada ka seda, et milline on meie positsioonidokument et äh, erinevates valdkondades, kus, mis on seotud siseriiklike tegevuskavadega. ning äh, ma tahaksin veel öelda seda, et äh, Põhjamaad, Põhjamaade sõsarorganisatsioonid suutsid panna järjekorda ka kõik meie tegevuskavad ja Soome ehk oli ta jaoks huvitav ja Soome oli siis esikohal. aga oli probleeme samas ikka kõikides riikides sellel on loomulikult oma seosed äh, ajaliste piirangutega ja muude selliste küsimustega. nii et tõepoolest, kui me räägime siseriiklikust tegevuskavadest, siis meil on olemas va ka äh, vajadus miinimumstandardi osas, kuid siseriiklikku tegevuskava ei tohiks segada tegevused, me võime planeerida küll, aga me peame ka tegema rohkem. ja see on minu poolt kõik, suur tänu! aitäh, proua Aag! ja enne, kui annan sõna proua Haudalale tänase päeva lõpetamiseks, on proua Schumacher veel lühikommentaariks sõna palunud. jah, väga kiiresti ainult, tahtsin ainult veel ühe momendi lisada ma ei soovinud lahkuda tänaselt koosolekut tänamata Euroopa Liitu selle eest, et äh, on paika pandud teekaart ja indikaatorid äh, Julgeolekunõukogu diskussioonides seda ka nimetati, nii et äh, aitäh selle eest! Yes, thank you very much, Eva-Britt. Uh, I think this shows again jah, aitäh, Eva-Britt! mina arvan, et see näitab veel kord, et me peame äh, Ehm, tegema koostööd. Eh, tänane koosolek näitas seda, et eh, naistekomisjon ja ka inimõiguste komisjon peavad jätkama koostööd tegemist. väga häid ettepanekuid kõlas näiteks eh, isikliku esindaja nimetamise osas näiteks kakskümmend seitse inimõiguste atašeed ehm, miks ei võiks äh, sellised olemas olla, näiteks meil on eriesindaja ju Sudaanis olemas, nii et eriesindajad äh, naiste küsimuses äh, välisteenistuse juures, miks mitte just rahu loomise ja konflikti lahendamise situatsioonides, see oleks kindlasti hea mõte. siis me kuulisime ka seda, et Euroopa Liidu delegatsioonidel võiksid olla väikesed stipendiumid selleks, et äh, toetada äh, vabaühenduste initsiatiive ja seda peaks tegema väga mittebürokraatlikul äh, viisil. nii et Euroopa Liidu delegatsioonide rolli ei saa alahinnata selleks, et naiste rolli nähtavaks muuta nüüd kvootide küsimus mulle endale meeldib, see on, ma olen näinud, kuidas need töötavad ja see võimaldab kompetentsetel naistel muutuda nähtavaks meeste kõrval. samuti nimetaksin, et Euroopa Liidu inimõiguste strateegiat hakatakse just praegu läbi vaatama kõrge esindaja on lubanud, et ta samuti tegeleb selle küsimusega, ehk teiste sõnadega me peame ise jälgima seda, et naiste õigused oleksid ähm, sealhulgas ka naiste õigused sõjaolukorras oleksid selle inimõiguste strateegia loomulik osa. ja mm, lõpetuseks aitäh, Eva-Breit me oleme täna arvatavasti kuulnud siin mitmeid ettepanekuid, mis võimaldavad meil oma igapäevast tööd jätkata. Då återstår det bara att säga tack för en intressant... On jäänud veel tänada kõiki põneva pärastlõuna eest. aitäh külalistele, aitäh sekretäriaadile, kes on aidanud tänast päeva korraldada, samuti tänatakse tõlke, kes on aidanud osalejatel üksteist mõista. suur tänu kõigile!